Colleghi, cominciamo, sono le 15.15. E Kallid kolleegid, alustagem. kell on juba veerand neli ja tulenevalt äh, ettenägematutest äh, oludest ei saa härra Prokk täna siin meiega olla, ta palub vabandust. meil on siin päevakorrapunkt number viis, kus on raport ja see, selle me lükkame edasi. nii et nõukogu iga-aastane aruanne ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta, nii et selle punkti lükkame me edasi. Lähme siis kohe päevakorrapunkti number kolm juurde, mis on lisaprotokoll Euroopa Liidu ja Iisraeli vaheliste tööstustoodete vastavushindamise ja tunnustamise lepingu kohta ja proua de Kaiser on raportöör, ta on siin ka olemas. edasi. Inta komisjoni arvamus koostas härra Vital Moreira kahekümne 20 üheksandaks märtsiks tuleb esitada muudatusettepanekud, me tegelikult sellest teemast juba rääkisime, tuginedes dokumendil, mille raportöör eelmisel kuul välja töötas, seda siis veebruaris. ja rääkisite sellest, räägiti ka sellest, et kas üleüldse on praegu asjakohane sellise lepingu heakskiitmine. Inta komisjon Äh, käis välja siis vaheraporti idee nimelt, et äh, siis lepingu ratifitseerimine külmutatakse kaheaastaseks perioodiks. ja me rääkisime ka raportööri ideest paluda õigusteenistuse arvamust selle kohta ja selle ideega nõustuti ja nüüd on lisana tegelikult ka see arvamus teiega austades olemas ja annaksin sõna raportöörile proua de Kaiserile. suur tänu, härra esimees. Te mainisite INTA äh, raportit, mille koostas kolleeg Vital Moreira. Äh, siin tuleks see tähelepanu pöörata sellele, et tegelikult selle raporti tagamaad on poliitilised, aga tegemist on ju Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoniga. ja seega meie, välisasjade komisjon, peame tegelikult rääkima ka sisulisest küljest, sest et me ei saa jätta kõike seda poliitilist külge, vaid Inta komisjoni äh, arutada. nüüd väga lühidalt. poliitiline kontekst ja siis ka õigusteenistuse arvamus, sellest räägime ja edasi ka minu kui raportööri järeldused ja laiemalt ka minu fraktsiooni seisukohtadest. kõigepealt siis poliitiline küsimus ja inimõiguste teema, mis peab olema ju Euroopa välis- poliitika äh, tuumaks, mis peab olema läbivaks teemaks, just nimelt äh, see äh, on siin problemaatiline külg selles arvamuses. ükskõik millistest konkreetsetest probleemidest me ka ei räägiks. kõigepealt siis Ida-Jeruusalemma kolooniad, edasi asunduste ehitamine Jordani jõe läänekaldal edasi eh, peduiinide küsimus, samuti Gaza sektori blokaad ja nii edasi ja nii edasi. nii et inimõiguste teema, mis on ikkagi väga teravalt üleval, eh, piisavalt üleval eh, ka selleks, et meieni jõuaks meie, meie missioonijuhtide raportid nii Jeruusalemma, Ida-Jeruusalemma kui ka muude ja piirkondade kohta ja Genfis äh, on otsustatud viia läbi sellekohane uuring. nii et äh, seda ei ole välja mõelnud mitte mina, vaid seda kõike on rääkinud äh, inimesed, tunnistajad ja see on viinud siis olukorrani, kus uurijad peavad tõe välja selgitama. nüüd seitsmekümne teisel aastal oli Jordani jõe lääne kaldal nii-öelda piirkonnas C tuhat kakssada inimest, kes on sinna oli viidud, siis nüüd on neid kolmsada kümme tuhat, nii et kaks korda rohkem kui palestiinlasi selles piirkonnas elab. ja nüüd Läänekalda küsimus. nüüd sada kakskümmend üks ametlikku kolooniat, sada 100 mitteametlikku ja kolmsada tuhat äh, inimest, nii et selline asunduste ehitamine tegelikult hävitab äh, igasuguse lootuse, et äh, oleks võimalik kahe riigi lahendus vastavalt tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta piiridele, nii et me, kogu meie Euroopa Liidu poliitika ja rahvusvaheline tegevus on praegu seotud, seatud ohtu ning samuti nende kahe riigi vaheline rahu on seatud ohtu. arvestades ka ÜRO resolutsioonidega, siis üleüldse on pandud küsimärgi alla selliste asunduste ehitamine kui selline, siin on aga ka teisi probleeme tulenevalt sellest laiemast poliitilisest kontekstist nüüd, kui meie nõustume sellise lisaprotokolliga, siis see tähendaks sama, et me saadaksime väga piinlikkust tekitava poliitilise signaali, öeldes, et äh, inimõiguste osas on Iisrael meie jaoks kui erand. nii et seda me kindlasti ei soovi. nii et see on siin see oluline aspekt esitada vaid arvamus äh, selle lisaprotokolli kohta ei lahenda tegelikult probleemi, arvamuses on võimalik öelda kas jah või ei, äh, või siis hoopis sinna kirjutada midagi muud, aga meie saadame siin välja ju selge signaali ja ma tahaksin, et kõik äh, kolleegid mõistaksid, et tegelikult see sõnum ei ole suunatud mitte ainult Iisraelile, vaid tervele ülejäänud maailmale, sealhulgas ka Araabia kevade liikumises osalenud riikidele, kellele äh, me ju ikka ja jälle ütleme, et tuleb inimõigustest kinni pidada oma demokraatlikus üleminekuprotsessis. nii et see on siin üks aspekt, mida me tähelepanuta jätta ei saa ja äh, veel üks aspekt, enne kui ma lähen juriidiliste küsimuste juurde. mulle öeldakse ikka ja jälle, aga proua de Kaiser, tegemist on ju ravimitega. tegemist on ravimitega, mis äh, on väga tähtsad meie riikidele. Iisrael on väga arenenud ravimiarenduse osas esimese kümne riigi seas lausa ja eriti just geneeriliste ravimite osas, mis pakuvad suurt huvi meie haigekassadele. räägitakse, et ravimitest ei saa teha siin mingisugust relva jah, sellega ma olen absoluutselt nõus, sellele võin kahe, kas või kohe homme alla kirjutada. aga ma tahaksin ikkagi teada, et miks Gaza sektori blokaadi jooksul on kasutatud ravimeid just nimelt sõjarelvana? miks see vahemehhanism, mille me panime paika pärast äh, siis äh, rahalisi sanktsioone Gaza sektoris äh, paika pandi, miks just kasutati selle raames ka ravimeid, miks terve aasta ei tohtinud Gaza sektorisse üldse ravimeid viia? Äh, mul, minul on jõudnud info, et Gaza sektoris on tegelikult ravimitest suur puudus ja miks ei saaks äh, näiteks ravida ära neid kolmekümne protsendi võrra kasvanud leukeemia juhte nendes piirkondades, kus äh, kasutati ka uraaniumi põhjal äh, toodetud pomme. nii et äh, ma tõesti ei taha, et mulle tuldakse nüüd rääkima, et meditsiin meditsiini ei tohi kasutada konfliktis äh, Iisraeli ja Palestiina vahel, sellepärast et tegelikult seda ju tehakse. nüüd, aga et kõik oleks selge. fraktsioonid on eri seisukohtadel. ja seisukohad on erinevad ka fraktsioonide sees, sealhulgas ka minu enda fraktsioonis paljud arvavad, et Iisrael tulenevast, tulenevalt tema ajaloost äh, ja ka teisest maailmasõjast ja nii edasi, väärib suuremaid ettevaatusabinõud tulenevalt ka Iisraeli pidevalt ohus olevast julgeoleku seisukorrast. aga tegelikult meie otsust ei tohiks üldse tõlgendada millegi sellisega, et me tegutseme justkui Iisraeli vastu, et mina selliste argumentidega ei nõustu, aga ma võin neid siiski kaaluda. ja minu fraktsiooni sees ka mõlemad, mõned inimesed niimoodi mõtlevad, sest et nende kodumaal on olukord teistsugune kui äh, Belgias ja ma tean, et tegelikult teistes fraktsioonides on samasuguseid seisukohti ma tahaksin, et siin arvamuses kajastuksid ikkagi kõikide arvamused järelduses ei ole tegelikult kirjas ei ei ega jah, see lõppkokkuvõttest selgub kõigitest muudatusettepanekutest, muudatusettepanekuid on ilmselt nii ühes suunas kui teises suunas ka minu enda fraktsioonist ja annan teile sellest praegu kohe teada. aga kompromissettepanekuna ma tahaksin keskenduda juriidilistele küsimustele. Te teate neid isegi, nimelt Euroopa liit ja rahvusvaheline üldsus ei luba seda, et Euroopa Liidu turule võiksid siseneda tooted, mis tulevad sellistest, sellistest territooriumitest, mida meie ei ole tunnistanud Iisraeli osaks. mina usun, et loomulikult võiksime me öelda järgmist, ühelt poolt Iisrael ju tunnistab okupeeritud territooriume oma riigi osana ja meie Euroopa Liiduna, nagu me ikka ja jälle oleme teinud, et meie ei taha midagi nendest koloonidest kuuldagi ja on selle kohta ju tegelikult ka pretsedendid olemas nii et igal juhul meie õiguslik seisund on selline, et äh, kolooniatest tulnud tooteid äh, meie turule tuua ei saa, nii et me peame leidma siis vastava barjääri, kui me tõesti tahame sellele protokollile jah-sõna öelda. aga ma ei ole rahul sellega, kuidas see sõnastatud on, äh, kui seda sõnastatakse nüüd samamoodi nagu minevikus, sest et tegemist on lihtsalt sellise tühipalja sõnakõlksuga tegelikult midagi ei kontrollita. see konkreetne protokoll kujutab endast aga ka lisaprobleemi. kui nüüd Iisrael väljastab sertifikaadi äh, ravimile, ravimile, mis vastab ka Euroopa Liidu paika pandud kriteeriumitele siis on võimalik Iisraelil väljastada sertifikaat ja seega saab ta anda sertifikaadi ka okupeeritud territooriumitelt äh, pärinud, äh, pärit toodetele, ükskõik, kas need siis äh, on pärit kas Iisraelist endast, ühesõnaga igal juhul pannakse neile nii-öelda Iisraeli tootetempel peale, olgu et nad on pärit võib-olla okupeeritud territooriumilt või Liibanonist või kust iganes ja siis need ravimid äh, sisenevad ka Euroopa Liidu turule. nii et kui need äh, ravimid äh, võivad olla Iisraeli turul, siis neil tekib automaatselt ka ligipääs siia meie turule, nii et see olukord on siis veel keerulisem kui varem minevikus. pidasin nõus ka õi-, nõu ka õigusteenistusega ja ka teiste juristide ja samuti Brüsseli ülikooli professoritega kui me nüüd anname nõusoleku sellele protokollile, minu järeldus on selline, aga ma usun, et muudatusettepanekuid esitatakse ka äh, vastassuunas, nii et kui me nüüd sellele nõusoleku tahame anda, siis vaheraportid. nii et vaheraportisse nõutakse täiendusi, näiteks äh, selliseid, mis ütlevad, et need tooted, mis on pärit sellistelt territooriumitelt, mille suveräänsus on, ei ole päriselt selgitatud, et selliseid tooteid ei lubata Euroopa Liidu territooriumile, nii et selline muudatus näiteks võimaldaks siis selgelt kirja panna selle, et me ei räägi mitte vaid okupeeritud territooriumitelt pärit toodetest, vaid ka näiteks Lõuna-Osseetiast ja Küprose ja Türgi osast ja nii edasi. nii et meie ei luba siia selliseid tooteid, mille on andnud sertifikaadi Iisrael, kui need on pärit sellistelt territooriumitelt, mille sõltumatus on nii-öelda selline veidi kahtlane nii et selline oleks siis see kompromisslahendus, aga ma olen täiesti veendunud, et arvestades sellist esialgset kokkulepet teatud reservatsioonidega siiski, siis võimaldaks see rahuldada võimalikult suure hulga inimesi. minu järeldus on väga selge, härra esimees, ärgem laskem Intal teha poliitikat meie endi asemel meie ise peame ka selles teemas oma poliitilist joont ajama. suur aitäh, annan sõna nüüd viieks minutiks parlamendi õigusteenistuse esindajale. ma räägin lühidalt. Teil on meie kirjalik arvamus ka olemas, ma ei hakka seda üle korduma, kordama tahaksin lihtsalt asetada selle küsimuse õigesse konteksti, nimelt millised küsimused üldse tõstatuvad ja edasi artikli üheksa tõlgendamine, mis siin ju küsimuse all on. esiteks siis kontekstist. see protokoll lisatakse Euroopa Liidu Iisraeli vahelise assotsieerimislepingule, mis jõustus kahe tuhandendal aastal, nii et tegemist on tehnilist laadi protokolliga. selle protokolli eesmärgiks on eemaldada tehnilised tõkked tööstustoodetega ka kauplemisele. ja üks vahendeid, kuidas neid tõkkeid vähendada, on määrata ära mõlema poole pädevad asutused, mis kontrollivad seda, et need tooted, mis võivad meie turgudele siseneda, äh, vastavad teatud kriteeriumitele. nii et see protsess on sarnane sellele, mis tegelikult juba on olemas siin Euroopa Liidu sees liikmesriikide vahel. edasi artiklist üheksa. artiklis käesoleval juhul on ette nähtud järgmine, nimelt Iisrael saadab teisele poolele ehk siis Euroopa Liidule teate selle kohta, milline on pädev asutus ühel konkreetsel territooriumil. teine pool ehk siis Euroopa Liit konkreetsel juhul peab kirjalikult kinnitama selle asutuse määramise kui pädeva asutuse, nii et artiklis üheksa kõigepealt siis kirjalikult määratakse ära pädev asutus ühel konkreetsel territooriumil ja siis Euroopa Liit omalt poolt kinnitab seda kirjalikult, et ta on selle siis selle määramisega nõus nüüd see, kas Euroopa Liit selle kinnitab või ei kinnita, see on komisjoni ülesandeks, täites siis protokolli sätteid. nüüd oleks võimalik just see kuuekümne seitsmenda aasta piiride küsimus äh, lahendada just nimelt vastavalt äh, sellisele tekkivale olukorrale. suur aitäh, härra esimees! suur aitäh! meil on siin kõnelejate nimekiri. alustame variraportööridest ja siis saavad sõna ka teised kolleegid ja komisjon. proua Tšannako. Eh, suur tänu. kuulasin väga tähelepanelikult proua de Kaiseri sõnavõttu. ja võin omalt poolt öelda, et äh, olen tutvunud ka meie õigustalituse arvamusega, kes äh, praegugi äh, oma seisukoha välja tõi ja juriidilisest seisukohast ei ole mingisuguseid probleeme, arvamus on selge ja Rahvapartei seisukoht ei lange kokku meie raportööri omaga. meie leiame, et tuleb sõlmida kokkulepe, sellepärast et see on mõlema osapoole huvides, see on Euroopa huvides üldisemalt. Iisraeli puhul on tegemist riigiga, kes äh, on äh, väga edasi jõudnud äh, riik farmaatsiatööstuse valdkonnas ja Euroopa Liidul äh, on sidemeid mitmete kolmandate riikidega, kellel on sarnaseid probleeme Euroopa, Iisraeli probleemidega. ja nende puhul me ei ja loomulikult me ei tahaks, et me unustaksime kuuekümne seitsmenda aasta okupeeritud alade küsimust ja õigustalituse andmetel on meil võimalus siiski asjadega edasi minna, kui on olemas vastutavad pädevad asutused, on võimalus, alternatiiv täiesti olemas ja võib jätta välja teatavad piirkonnad protokollialasest koostööst INTA komisjoni küsimus, kas me nõuame, et INTA komisjon viivitaks veel oma seisukohtadega, järelduste tegemisega, kas äh, tuleb nõuda vaheraportit, meie arvame, et see ei lahenda kogu problemaatikat, kõige vähem lahendab see Iisraeli ja Palestiina probleemi. ja selle protokolli, selle kokkuleppega aitaksime me ehk kui äh, viivitamisega aitaksime me kaasa Iisraeli-Palestiina probleemi lahendamisele, siis jah, ma oleksin sellega nõus, kuid äh, ma arvan, et äh, praegusel hetkel, mis puudutab tööstustooteid ja farmaatsiatööstuse tooteid, siis on see leping kasulik mõlemale osapoolele, aitäh. Andrei Tahv. I of course agree with jah, loomulikult olen nõus proua de Kaiseriga, et tegemist on teemavaldkonnaga, mis nii või teisiti on poliitilist laadi. õigustalitus on öelnud, et tegemist on tehnilise küsimusega. mina selle seisukohaga nõus ei ole, ega me pole nii sinisilmsed, me teame, et et ükskõik millega oleks tege-, on tegemist, kui asi puudutab meie suhteid Iisraeliga, siis praegu on igal juhul tegemist poliitilise teemaga. ja just nimelt seetõttu ma arvan, et meie parlamendina peame siinkohal langetama otsuse. olen nõus proua Tšernakuga me ei viida, võida midagi sellega, kui me raskeid poliitilisi otsuseid edasi lükkame. välisasjade komisjon peab küsima endaga, endalt, kas äh, me oleme nõus selle lepinguga või mitte ja mida see tähendab Euroopa Liidu ja Iisraeli suhetele. ma oleksin soovinud rääkida sellest küsimusest ka kõrge esindajaga kuivõrd ma leian, et meie diplomaatide, asjaga kursis olevate diplomaatide äh, arvamus äh, on ka tähtis. ja õiguslik probleem on tegelikult olemas. Iisrael ei saa võtta kohustust mitte rakendada lepingu sätteid äh, okupeeritud territooriumi puhul. nii et äh, Euroopa Liit on äh, väga äh, kurvas ja õiguslikult keerulises olukorras. kokkuvõttes võin öelda, et ALDE fraktsioon toetab seda, et me langetame otsuse, et me ei hakka enam viivitama selle protsessiga. et me ei hakkaks koostama esimesi, esimest ähmast raportit siin. Äh, aga mis sisulist külge puudutab, siis äh, me peame ootama ja vaatama, millises suunas äh, meie fraktsioon otsustab minna. mina isiklikult leian, et meie peaksime olema selle lepingu vastu. proua Kiil-Nielsen. Euh, leian, et äh, nii nagu ka proua de Keiser et ähm, Iisraeli ähm, puhul ei ole mingisuguseid positiivseid märke äh,, et nad tahaksid rahvusvahelise õigusega seatud sätetest kinni pidada. otse vastupidi, nad on äh, jätkanud asunduste ehitamist, äh, maad konfiskeeritakse, kasutatakse loodusvarasid, äh, kahmatakse seda enda kätte, nagu näiteks vesi ja vee küsimus, millest on hiljuti just nimelt räägitud ja äh, vee kasutamise koondumist äh, asundustesse palestiinalaste arvelt, ÜRO sellekohane raport on üsnagi murettekitav, siis äh, maa konfiskeerimise küsimus, äh, seda te teate ka ja nagu te teate, ÜRO soovib, et asunduste esimiste kohta Jordani jõe läänekaldal koostatakse ajakohastatud uurimus, tõesti kolooniate arv on viimaste aastate jooksul kasvanud ja asunike arv samuti. viitaksin siin ka Euroopa Liidu delegatsiooni juhi raportile, kus kutsutakse meid üles Euroopas läbi viima teavituskampaaniat iseäranis ettevõtetes, et kutsuda ettevõtteid üles mitte investeerima kõnealustesse kolooniatesse ja ma arvan, et selliseid asjaolusid peaksime me meeles pidama. ja meil on siin mitmeid projekte mida Euroopa Liit on rahastanud, mul on siin terved pikad nimekirjad nendest äh, Euroopa poolt rahastatud projektidest, mis on äh, kannatanud Iisraeli sõjaväe äh, rünnakute all, kas on siis hävitatud näiteks veetsisternid, olgu tegemist pagulaste projektiga või fotogalvaaniliste keskustega ja tegemist on olnud Euroopa Liidu oluliste investeeringutega, mille, mida Iisraeli sõjavägi on kahjustanud. ja seetõttu poliitilisest seisukohast võib öelda, et selline positiivne suhtumine Iisraelisse on tõesti kaheldava väärtusega ja me ei saa Iisraeli suhtuda kui ükskõik millisesse teise partnerisse samuti asundustest pärit toodete äh, märgistamine on Euroopa Liidus vägagi problemaatilises seisus. väga paljud ettevõtted äh, Prantsusmaal ja mujal äh, Euroopas on näidanud, et kolooniatest pärit tooteid või asundustest pärit tooteid on siiski Euroopasse jõudnud. see ei ole eetiline ja see ei vasta ka Euroopa Liidu ja Iisraeli vaheliste kokkulepete sätetele nii et see täiendav protokoll, suhtun sellesse äärmiselt negatiivselt. iga, mingisuguseid tagatisi Iisraeli poolt pole mõtet oodata. ja mis puudutab äh, menetluslikku lähenemist ja äh, arvamust, siis äh, loomulikult komisjon peab tagama, et asjad oleksid õiguslikult kombes, see ei ole parlamendi ülesanne. ja mulle tundub, et olukord on tegelikult selge, meie ülesanne on poliitilisi seisukohti langetada, meie ei ole mingisuguste tehniliste üksikasjade kaalujad ja mina esindan siin ka Prantsusmaa arste, kes on töötanud Gaza sektoris, kus neil valitses ravimite ja äh, meditsiinitehnika puudus, nad ei suutnud ravida mitmeid sadu haavatuid, kuivõrd ravimeid ei olnud piisavalt ja seetõttu tundub mulle äärmiselt ebaeetiline, kui me kirjutaksime alla sellisele protokollile, mis peamiselt puudutab meditsiini, samal ajal kui Gaza sektori rahvastik kannatab ja mõelge siin ka naiste olukorraga, naiste olukorrale, kes lapseootel peavad kannatama kohutavates tingimustes. kolleeg Sevitš. E- suur tänu nüüd teist korda räägime teemast, mis tundub meile lihtne pealiskaudsel vaatlusel, kuid äh, tegemist on äärmiselt emotsionaalse teemaga. parlamendi õigustalitus on oma seisukoha esitanud ja ma arvan, et me võime puhta südametunnistusega õigusest kinni pidada assotsiatsiooni leppe alusõigustikku ei eirata, kui protokoll sõlmitakse. proua de Keiser ütles, et tegemist on poliitilise foorumiga ning kaubandusküsimustest tuleks rääkida Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis meie parlamendis meie peaksime endalt kusuma, kas me, küsima, kas me tahame tõesti Iisraeli karistada. kui me tahame Iisraeli karistada, siis peame olema selgel seisukohal, eh, mille pärast me Iisraeli karistame. kui me kavatseme Iisraeli karistada sellepärast, et Lähis-Isa, idas pole rahu, äh, siis juhiksin teie tähelepanu sellele, et Iisrael ei vastuta ainuisikuliselt selle rahu puudumise eest, on ka sellel probleemil on ka teised osapooled, kas me tahame karistada Iisraeli sellise äh, assotsiatsiooni lepingu mitteallkirjastamisega või protokolli mitteallkirjastamisega? mina arvan, et me ei peaks seda tegema. võib-olla me lihtsalt äh, tunneme masendust selle vägivalla ulatuse pärast Gaza sektoris, võib-olla me lihtsalt äh, oleme meeleheitel nende tuhandete süütute pärast, kes on pidanud äh, seal piirkonnas eluga hüvasti jätma. aga ma arvan, et me ei tohiks lasta sellistel emotsioonidel oma kainet mõistust varjutada. ma kuulasin tänast, tänaseid sõnavõtte ja siin üritatakse seostada äh, ravimeid äh, Gaza sektoris nende ravimitega, mida eksporditakse Euroopasse. ma arvan, et me ei peaks seda tegema, ma ei usu, et me aitaksime Gaza elanikke, kui me Iisraeli niiviisi karistaksime. rohkem rohkema eest põhimõte on meie naabruspoliitika aluspõhimõte. ja meist võib jääda väga silmakirjalik mulje, kui me nüüd asjad, asjadega ühele poole jääme. Iisrael on juba kaks aastat oodanud ja ei taha, me ta ei peaks rohkem ootama. kallid kolleegid, me peame kaheminutilisest kõneajast kinni pidama, vastasel korral ei äh, ole meil võimalik anda raportöörile ja komisjonile lõpetuseks sõna. proua Brandner, palun, kaks minutit. suur tänu lugupeetud esimees, ma arvan, et siinkohal on väga oluline meeles pidada, et kui me räägime nii vahearuandest kui kaheaastasest edasilükkamisest, siis need kahte asja tuleb lahus hoida. vahearuande puhul tuleb luua kriteeriumid, millal lõpuks jah-sõna öeldakse ja Veronik ja paljud teised on toonud siin äh, põhjustena välja Iisraeli äh, praegust asjade seisu, poliitiliste arutelude äh, kulgu ja nii edasi ja ähm, siis me peame mõtlema, millist poliitilist signaali me tahame saata ja siis kuidas me tagame selle, et äh, tooted ei ole pärit asundatud piirkondadest, okupeeritud piirkondadest. see on juba tegelikult äh, üks osa meie varasematest koostöökokkulepetest. Veroni-, Veronikile esitaksin järgmise küsimuse, et kui me koostame vaheraporti, siis äh, millised teie arvates võiksid olla kriteeriumid, mille täitmisel see jah-sõna lõpuks antakse? Diamo la parola al collega Huntis. Kolleeg Huntis. kolmeks minutiks. kuivõrd te olete variraportöör? suur tänu, lugupeetud esimees Te ei andnud mulle küll äh, sõna õigel ajal, äh, me ei räägi siin ju tehnilisest küsimusest, äh, räägime poliitilistest küsimustest, nagu räägitakse. Äh, ma tahaksin kõigepealt öelda, et olen nõus meie raportööri seisukohaga. tegemist on poliitilise küsimusega, tegemist on poliitilise teemavaldkonna kui sellisega ja ma arvan, et meie komisjon siin peab nõudma Äh, peab nõudma õigusraamistikust lähtuvat lähenemist, võttes arvesse ka äh, Iisraeli ja Palestiina õigusi. ja äh, Lähis-Ida olu, Lähis-Idas olukord üha halveneb äh, paraku hoolimata erinevatest vastu võetud seisukohtadest ja mõned päevad tagasi või eile teatas Iisrael, et igasugune Äh, suhtlemine ÜRO-ga inimõiguste teemadel lõpetatakse ja äh, sellega on peatatud ka tegelikult asunduste teemaline uurimine. meie fraktsioon on olnud kindlal seisukohal juba pikka aega, meie oleme kaubavahetuse vastu, meie oleme selle vastu, et sidemeid Iisraeliga tugevdatakse niikaua, kui see riik ei austa rahvusvahelist õigust ja palestiinlaste õigust. tegemist ei ole tehnilise küsimusega tõesti. nii nagu äh, õigustalitus äh, ütles meie varasemad kogemused sarnaste probleemidega selles piirkonnas on näidanud, et kui tegemist on poliitiliste valdkondadega, siis üritatakse poliitilistest otsustest selle tehnilise küsimuse ettekäändega kõrvale hiilida või mööda hiilida ja seda, ma kardan, püütakse teha ka siin kaubavahetuse küsimuses. Neile, kes ütlevad, et meie siin seda probleemi ei lahenda, ei saagi lahendada, vaid hoopis süvendame praegust olukorda Äh, äh, siis mina arvan, et äh, kaubavahetuse jätkamine Iisraeli sarnaste riikidega samuti ei lahenda seda probleemi. ning see oleks igal juhul vale tee. Neile, kes ütlevad, et me peaksime selle lepingu allkirjastamisele ei ütlema, siis ma ma arvan, et seda tehes me mitte ei näita ainult üles solidaarsust palestiinlastega, vaid me kaitseme rahvusvahelist õigust ja võitleme selle eest, et õiguse sätetest ei püütaks kõrvale hiilida. ja siin räägiti, et Iisrael on väga edasi jõudnud farmaatsiatööstuse valdkonnas, jah, ma arvan, et sellised, selliseid sõnavõtte ei tohiks meie äh, raportis küll arvasse võtta ja meie arvamuses ei peaks sellised seisukohad äh, kajastama, igal juhul tuleks sellele protokollile ei öelda. ja enne kui me läheme edasi oma tööga tahaksin öelda kallile kolleegile, et andsime teile sõna alles järjekorras ja sellepärast äh, alles siis, kui avastasime, et te olete kohal, mitte selleks, et kedagi diskrimineerida. jah lugupeetud esimees, tegemist on poliitilise küsimusega. jah, õiguslik külg on sellel küsimusel veel olemas ja võib-olla see on teataval määral tehniline küsimus, aga ükskõik, mille me otsustame, siis äh, me peame õiguslikult käituma nagu kord ja kohus, äh, aga meie otsus peab olema poliitiline otsus. ja otsuse mittelangetamine ei ole õige poliitiline öö, äh, otsus. see ei ole meie alternatiiv, sellepärast et sellega me ei lahesta mitte mingisuguseid probleeme. see ei ole varem aidanud meil probleeme lahendada ja see ei ole aidanud meil oma poliitikat mu-, mujal maailmas kindlustada. hiljuti toimus Euroopa Parlamendis konverents, kus oli mul võimalus kuulata asjatundjat, kes äh, rääkis, et hoolimata sellest, et meie poliitika inimõiguste valdkonnas on olnud väga järjekindel, on toetus meie poliitilisele lähenemisele väljaspool Euroopa Liitu vähenenud. me kindlasti oleme erinevatel arvamustel selle kohta, kuidas peaks Lähis-Ida äh, rahuprotsess kulgema, me kõik tunneme kaasa nendele inimestele, kes kannatavad, peamiselt palestiinlastele, aga kuivõrd äh, varem äh, meie selline lähenemine ei ole olnud edukas, peaksime me nüüd äh, lähe-, valima uusi vahendeid, kui me tahame, et dialoog Iisraeliga kiiremini areneks. kui keegi ka võtame siin näiteks Iisraeli, tahab kasutada ravimeid kui äh, relva, siis äh, peaksime me selgelt välja ütlema, et meie ei ole selline liit, meie ei ole sedalaadi inimesed, kes on nõus, kes suudavad leppida sellega, kui ravimeid kasutatakse relvana. ja lõpetuseks, härra esimees, lähtuvalt Lissaboni lepingust Euroopa Liit peab edendama oma väärtusi, minu teada on tegemist artikliga kaks, ja äh, samuti Euroopa Liidu huve ja, ja oma, kandma hoolt oma kodanike julgeoleku eest. julgeolek, väärtused ja huvid kõik ühes pajas, ma arvan, et selleks, et neid kolme teemavaldkonda ühendada, peame me oma otsuse rangetama ja see otsus peab olema positiivne. Grazie, la parola alla collega Andrikiene. proua Andrikiene. Thank you, Mr Chairman suur tänu, lugupeetud esimees, kallid kolleegid, mina soovitan, et ahvet komisjon pöördub, pöörduks Inta komisjoni poole ning paluks neil anda oma toetus sellele lepingule, praegusel hetkel räägime me küsimusest, mis nõukogus ja komisjonis kiideti heaks kaks aastat tagasi. ja täiendav edasilükkamine ainult seaks ohtu Euroopa Liidu tervishoiu ning ei aitaks kaasa rahu äh, rahuni jõudmiseni Lähis-Idas. Iisrael on esimene äh, naabruspiirkonna liik, kes vastab selle lepingu tingimustele. Euroopa Komisjon, kes on teksti üle läbirääkimisi pidanud, on väitnud, et sellel lepingutel oleksid positiivsed küljed mõlemale osapoolele äh, samuti. mis puudutab Lähis-Ida siis ma arvan, et kõik tootmisüksused, ka Palestiina üksuse ja Jordani äh, jõe piirkonna omad, äh, mis on saanud äh, vastastikuse tunnustamise osaliseks saavad sellest tunnustamisprotsessist kasu. ma ütleksin, et vastavushindamise ja tunnustamise allkirjastamine ei halvendaks Lähis-Ida äh, rahuprotsessi, tegemist on Barcelona protsessist äh, alguse saanud arenguga, äh, tegemist on täiendava protokolliga Euroopa Liidu ja Iisraeli assotsiatsioonilepingule ja üks osa sellest ja mis puudutab Euroopa Liidu õiguste rikkumist siis õigustalitus on öelnud, et protokolli osapoolte määratlus ei saa olla teistsugune kui partnerluslepingus ja territooriumi definitsiooni küsimus on määratletud rakendustasandil ja selleks ei ole vaja lepingut iseenesest muuta nii et minu seisukoht oleks, et positiivne äh, arvamus äh, on täiesti võimalik. kolleeg Salafranca, palun. suur tänu, härra esimees. meil oli paar päeva tagasi võimalus laiendatud juhanduses kuulata ka ära Palestiina välisminister, kes rääkis praegusest ummikseisust, mis on tekkinud äh, rahuläbirääkimistes äh, ja mis toim-, toimunud ka valimiste käigus ja samuti Araabia kevade raames. nüüd meie ees seisab otsus, mis on väga äh, tundlik just poliitiliselt, assotsieerimislepingi lisaprotokolli, lisaprotokoll tuleb nüüd ratifitseerida või mitte. härra äh, esimees, minu arvates ei tohiks me siin tegelikult ajada erinevaid asju segamini, meie peame tegema ettepaneku Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonile, rääkides poliitilisest küljest. Iisraelil on küll suur süü selles, et rahuläbirääkimised ei ole õnnestunud, kuid siiski me peaksime suhtuma sellesse protsessi positiivselt. proua de Kaiseri põhjendusi tuleb aga ka väga tõsiselt arvestada, sest et ka meie ei peaks andma luba sellele, et seda lepingut äh, nüüd äh, rakendatakse ellu ka nendel territooriumitel, mille Iisrael on okupeerinud pärast tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmendat aastat. ma usun, et äh, sellest põhimõttest peame me kõik kinni ja nagu proua Giannaku juba ütles, siis selle joone juurde võiksime ka jääda. aga igal juhul peaksime jääma mõistlikuks ja arvestama ka poliitilise mõõtmega selles küsimuses kolleeg Gomes, praegu. suur tänu ja proua Gomes, palun kaks minutit. härra esimees. ma saan aru nendest argumentidest ja püüdlustest, mis on raportööri tegevuse taga leidmaks kompromissi ehk et saaks kompromissi parlamendis ja et see komisjon, mis on poliitiline komisjon ja peaks poliitilise analüüsi andma, et see oleks kooskõlas Euroopa õigustikuga. mina ja minu fraktsiooni liikmed ning ka ülejäänud parlamendi liikmed jagavad Veronique de Kaiseri seisukohta, et ükskõik, millised tehnilised probleemid seal ka oleks ja neid on palju, tegemist on poliitilise küsimusega, millest me siin räägime see on lihtsalt see, kuidas me näeme seda olukorda sealses regioonis, meie partnerid ja me ei räägi siin mitte ainult Iisraelist. ja siin ei ole mitte mingit kavatsust Iisraeli äh, karistada, otse vastupidi. Iisrael ise karistab ennast, äh, karistades palestiinlasi, sellepärast et äh, kui Iisrael karistab palestiinlasi, siis karistab ta ka iseennast ma arvan, et me peame poliitilise analüüsi läbi viima ja kui me viime poliitilise analüüsi läbi, siis on see tegelikult ka õiguslik analüüs, me vaatame, millised on Euroopa Liidu õiguslikud sätted selle kohta. kolleeg Vaidere. kolleeg Vaidere, palun. Uh, paldies, president Kungs. Uh, suur tänu, härra esimees. kuna mul on väga vähe aega oma kommentaare teha, siis äh, lihtsalt tulen selle all juurde tagasi, mida ütlesid eelkõnelejad. olen vägagi nõus äh, härra Šivitši ja proua Tšernakuga. Nad väga õigesti kirjeldasid olukorda samamoodi nagu ka proua Andrikiene ja härra Salafranca. olen nõus kõige sellega, mida nad ütlesid. tahaksin teile siiski paari asja meelde tuletada ja tuua välja sarnasusi. kui me lähtume sellest loogikast ja kui me üritame kõiki neid piirkondlikke probleeme lisaprotokollikaga lahendada, siis need saadikud, kes on protokolli vastu, peaksid hääletama ka Armeeniaga kõikide kaubandussuhete lõpetamise poolt ja seesama kehtib ka äh, Venemaa kohta, enne kui Venemaa Lõuna-Osseetia küsimust ära ei lahenda. me peaksime tegema vahet äh, kaubandussuhete vahel, mis on, millest lõikavad, äh, millest lõikavad kasu mõlemad pooled ja poliitiliste suhete vahel. selle protokolliga ei ole meil võimalik kõiki probleeme lahendada ja need probleemid tuleks lahendada sellegipoolest tahaksin teid üles kutsuda mitte kõhklema ja siiski toetada seda tähtsat lepingut, mis on tähtis kogu piirkonna jaoks. suur tänu ja nüüd kolleeg Tännok uh,. suur tänu, härra esimees see arutelu tekitab äh, kohe sellise déjà vu tunde. Äh, jah, äh, me rääkisime sellest kaks kuud tagasi juba täpselt samast teemast, täpselt samamoodi ja seisukohad ei ole karvavõrdki muutunud, otse vastupidi, paistab, et nad on otsekui kindlustunud ja väga paljud siin kojas ja selles komisjonis, kes soovivad äh, Iisraeli materdada igal vähemalgi, igal võimalikul moel ja isegi selle vastastikuse tunnustamise lepingu näol, isegi siis, kui kannatavad meie Euroopa Liidu kodanike, meie tarbijate huvid kes ei saa enam osta kõrge kvaliteediga Iisraeli farmaatsia tooteid. üsna rumal olukord, eks ole, ja ma ei tahaks korrata kõike seda, mida me oleme juba varem öelnud ja mida kõik on väga hästi mõistnud, aga ma ei näe, kuidas igasugune viivitamine selle tööstustoodete vastavushindamise protokollile tooks kasu ning aitaks äh, Iisraeli valitsusel ja Iisraeli rahval uskuda sellesse, et äh, meie liit ja parlament äh, näitavad üles head tahet. mina ja minu fraktsioon leiavad, et me peaksime otsuse langetama nüüd ja vastus protokollile peaks olema positiivne ja sellisel moel me ka kavatseme hääletada. Arlaki kolleeg Arlaki, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees. see arutelu siin läks tõesti asjade juurde, enamus kolleege on oma arvamuse välja öelnud, nimelt et tegemist on poliitilise küsimusega, mitte tehnilise küsimusega ja ma ei saa aru, mis mõttes oleks võimalik seda üldse väiksemaks teha või kõrvale jätta me ei räägi siin mitte ainult Iisraelist ja Iisraeli poliitikast, vaid me räägime rahvusvahelisest õigusest ja inimõigustest. kui meie siin parlamendis otsustame, et väliskaubanduse puhul me ei peaks arvestama inimõiguste ja teiste teguritega, kui me ei sea mitte mingeid tingimusi, siis see võib olla otsus, meie otsus aga kui me otsustame, et meil on vaja siiski tingimusi, et tingimused on tähtsad ja et äh, kaubanduslepingute puhul me lähtume tingimustest, siis me peaksime olema järjepidevad, järjekindlad oma äh, tegevuses. me ei saa vastavalt äh, riigile, riigi suurusele või riigi poliitilise tähtsusele oma otsust muuta. Iisrael on väike riik, kuid poliitiliselt väga tähtis sealse piirkonna jaoks. nii et selle lepinguga Äh, me ei tohiks äh, poliitilisi sisusid peita, ma arvan, et me peaksime olema lepingu vastu, äh, sellepärast et inimõiguste rikkumine on selgelt olemas ja igasugused rikkumised ei ole alati ühe määraga, kuid praegusel hetkel me räägime riigist, mis on okupeerinud teise riigi ja sõja kõrval on ju see üks suuremaid inimõiguste rikkumisi. vahel me mõistame suuri riike äh, hukka isegi siis, kui õiguste rikkumised, inimõiguste rikkumised on väga väiksed, nii et Iisraeli puhul me ei tohiks siin samamoodi olla sirmakirjalikud. suurepärane, kolleeg Latford, palun. suur tänu, härra esimees ma olen nõus äh, väga paljude kommentaaridega, mida siin tehti, mis olid proua de Kaiseri soovituse vastu ja see, mida härra Tänok üt-, härra Tahv ütles äh, ALDE fraktsiooni nimel, nimelt et meil on vaja otsust äh, ja seda täiskogul. ja ma kardan, et praegusel hetkel parlament muudab ennast naerualuseks, kui me ei võta otsust vastu Prodek Kaiseri argument Iisraeli territooriumi kohta ja see, et meil on vaja õiguslikku arvamust, seda on tõesti võimalik äh, vägagi adekvaatselt äh, kohelda, nii nagu õigustalitus on seda ka öelnud. olen nõus, et äh, et vastavalt rahvusvahelisele õigusele me aktsepteerime Iisraeli territooriumi terviklikkust ma arvan, et siin on käimas äh, mingid mängud äh, sellest lepingust, äh, on kasu teatud ettevõtetele ja Euroopa patsientidele, see on täiesti selge, ma arvan, et olukord Lähis-Idas on liiga keeruline, et hakata siin näpuga näitama, kes on hea ja kes on paha. ja lihtsalt öelda, et Iisrael on täielikult vastutav rahulepingu läbikukkumise eest on võib-olla liiga kaugeleulatov, see ei ole ainus vastutav ja meil tuleb äh, ka Palestiina lepingu peale mõte, nii et ma ei saa praegusel hetkel üldse aru, miks me peaksime viivitama otsuse vastuvõtmisega ja see kehtib tegelikult ka INTA raporti kohta. ma arvan, et enamus äh, Äh, saadikutest on demokraatlik õigus hääletada selle lepingu üle täiskogul ja seda otsekohe. suur tänu, kolleeg Costello, kes on Palestiinaga suhete delegatsiooni juht, palun. suur tänu, härra esimees ma ei ole selle komisjoni liige, kuid ma tänan võimaluse eest selles arutelul osaleda. nagu siin juba öeldi, räägiti sellest, kas tegemist on äh, juriidilise või poliitilise küsimusega. juriidiliste küsimustega tegeleb see arvamus, meile on esitatud ja olen nõus äh, proua De Kaiseriga, et tegemist on poliitilise otsusega millega meil tuleb tegeleda. eelmisel nädalal selles komisjonis äh, oli meil Palestiina välisminister, kes rääkis poliitilisest patiseisust sealses regioonis. inimõiguste rikkumine okupeeritud Palestiina territooriumil. inimesed, kes ütlesid, et me räägime siin Iisraeli karistamisest. see ei ole Iisraeli karistamine, see on lihtsalt selge sõnumi saatmine, selge poliitilise sõnumi saatmine sellest ajast saati, kui olen nüüd äh, paar nädalat olnud äh, parlamendiliige, on meil väga palju erinevaid äh, resolutsioone inimõiguste, inimõiguste rikkumise kohta. kuid nendel ei ole mitte mingit mõju, kui sellele, nendele sõnadele ei järgnud tegusid ja nüüd see leping Iisraeliga annab meile võimaluse midagi teha ja Lissaboni leping suisa kohustab meid. olen nõus proua de Kaiseri raportiga, minu arvates on see vägagi tasakaalus ja ma arvan, et tema ettepanek vaheraporti kohta eh, selleks, et eh, hinnata asunduste olukorda ja inimõiguste rikkumist, on eh, parim võimalus praegu selle küsimusega jätkata. nii et arvestades seda, mida proua de Kaiser ütles, ma toetaks tema raportit ja meil tõesti tuleb poliitiline otsus selles küsimuses vastu võtta kolleeg Pelder, palun. ja siis lõpetame arutelu. suur tänu, olen täiesti nõus sellega, mida ütles Palestiina delegatsiooni juht. nimelt, et meil tuleb hakata otsuseid vastu võtma, ma olen sellega nõus. ja meie fraktsioon toetab seda lepingut kahe käega. seda küsimust on juba kaks aastat arutatud. tõesti, iga asi, mis siin veel öeldakse, on juba liiga palju, on täiesti häbi, et seda küsimust on ikka ja jälle edasi lükatud. meil on vaja tõesti tasakaalus argumendid välja tuua, aga nüüd on tõesti asi küps, oleme kõik ära kuulnud, proua Ladford ütles ka seda. see kõik on ju liiga kompleksne, et seda siin mustvalgelt hakata kirjeldama ja ma arvan, et nii erinevalt ja nüansirikkalt peaksime me seda küsimust ka vaatama, meie toetame seda lepingut ja ma arvan, et see tuleks võimalikult kiiresti valdkonnakomisjonid läbima ja siis täiskogule jõudma. suur tänu. mina esimehena ei hakka nüüd siin sõna võtma, lihtsalt esitan ühe tehnilise küsimuse enda poolt selleks, et proua de Kaiserist paremini aru saada Te soovite lepingu külmutamist. kas külmutamine on seotud ka teatud tingimustega? kas me räägime siin kahest aastast, kaks need kaks aastat on siduvad, kas te võiksite sellele küsimusele vastata, palun? hästi, ja siis tahtsin veel teada saada. kas komisjoni esindaja on siin kohal ja sooviks sõna saada? Teil on sõna, palun, komisjon. Like suur tänu, teen hästi lühidalt, ma esindan siin kaubanduse peadirektoraati. me võtsime teadmiseks, et see leping on saanud Euroopa Parlamendi õigustalituse poolthääle kõik kolm äh, nõukogu, parlamendi ja komisjoni õigustalitust on nüüd selle küsimusega tegelenud ja siin tuleks rääkida paarist tähtsast küsimusest. esiteks läbirääkimised on kinnitatud, et läbirääkimised on läbi viidud vastavalt ühendusõigustikule ja rahvusvahelisele õigusele. nii et nüüd see küsimus, kas muuta lepingut või uuesti läbirääkimisi alustada, on hüpoteetiline. me ei ole sellest huvitatud, me oleme oma analüüsid läbi viinud ja oleme seda teile ka esitanud nüüd teine küsimus, mis puudutab äh, rakendamist. õigustalitus on öelnud, et kõikide äh, küsimustega võib tegeleda rakenduslikul tasandil. nii et kokkuvõttes et õiguslikus mõttes võib selle lepingu heaks kiita. hästi ma annaksin nüüd uuesti raportöörile sõna viieks minutiks, palun. suur tänu, härra esimees, ma võib-olla ei hakka vastama kõikidele küsimustele, aga tahaksin mõnda aspekti siiski täpsemalt selgitada. esiteks, kas äh, me räägime siin Iisraeli karistamisest? ei, kindlasti mitte. tegemist ei ole mitte sanktsiooniga, lihtsalt võtame seisukoha selle osas, kas anda Iisraeli siin uusi võimalusi või vähemasti de facto anda talle uusi võimalusi meie naabruspoliitikas. nüüd liikudes edasi koostöös teatud riikidega, on kombeks ka panna paika see, mida me üldse, meil on võimalik saavutada. rahu me ilmselt äh, Iisraeli osas praegu saavutada ei suuda, sest et äh, rahu saavutamine ei seisne vaid Iisraelis, küll aga asunduste ehitamine, see on konkreetselt Iisraeli otsus. Äh, Ida-Jeruusalemmas enam mitte asundusi ehitada, see on konkreetne Iisraeli otsus, ei sõltu sellest, kas rahuläbirääkimised liiguvad edasi või mitte. see millised äh, tooted on lubatud ja millised mitte, sõltub vaid Iisraelist. nii et nüüd, kui mõned väidavad mulle, et me ei saa Iisraeli karistada sellepärast, et äh, rahu ei ole seal veel saavutatud, siis jah, sellega ma olen täielikult nõus. aga kui mulle väidetakse seda, et ei ole võimalik nõuda Iisraelilt inimõiguste järgimist läbi selle, et me pakume neile justkui mingeid äh, boonuseid, siis sellega ma nõus ei ole. naabruspoliitika oleks justkui mõnede jaoks äh, ühesugune, teiste jaoks teistsugune. väidetakse, et äh, kui me midagi teeme, siis, kui me seda ka teeme, siis mitte midagi ei muutu. kui see nii on, siis tõesti on Iisraeliga meil suur probleem, kui nüüd Iisrael ei soovi inimõiguste osas mingisugust edasiminekut, samas kui me nõuame seda ka teistelt riikidelt, siis on tõesti olukord keeruline ja, ja ma mõistan, miks rahuläbirääkimised ei ole õnnestunud. nii et see, et me inimõiguste osas midagi Iisraeli puhul saavutada ei suuda, on küll täielik skandaal ja ütlen selle ka ausalt välja. siin parlamendis ja ka komisjonis ja nagu Rahvapartei ka selgelt on öelnud, kindlasti esitatakse muudatusettepanekuid läbirääkimiste poolt, aga samas ka äh, esitatakse selliseid muudatusettepanekuid, mis ei võimalda meil enam protokollile alla kirjutada, sest et tegemist on küsimustega, mis ei sõltu kuidagi rahuläbirääkimistest ja nüüd edasi tehnilistest ja õiguslikest küsimustest. ma lugesin läbi õigustalituse arvamuse ja lasin seda ka teistel lugeda ja üle lugeda nüüd Iisrael ütleb, et see on siin, minul on siin omad seadused ja siis Euroopa Liit teeb ikka nii nagu alati, ehk siis ütleb, et jah, aga see ei ole päris see territoorium ja nii edasi. nüüd, kas seda on võimalik konkreetselt koha peal üldse ellu rakendada, mis seal kohapeal siis juhtub? tegelikult tulemus on ümmargune null sest et tee, tooted, mida on äh, toodetud siis äh, okupeeritud territooriumitele, jõuavad nii ehk naa Euroopa Liitu. nüüd selleks, et me ikkagi suudaksime siin töötada välja mingisugused kompromiss-seisukohad, tegin ma arvamuse projektis midagi sellist tehnilisemat laadi, nimelt see kurikuulus vaheraport. mis asi see on? ei, kol-, kallid kolleegid, see ei tähenda seda, et me lükkame lepingu e-, heakskiitmise edasi. kui teie arvates on poliitilistest signaalidest täiesti ükskõik, kes seda lepingut meil vaja on, siis see nii ka läheb. aga ikkagi me räägime Iisraeli toodetest ja just nimelt sellepärast ongi siin see vaheraport, mille peavad välja töötama Inta kolleegid, mitte meie. ja reegel number kaheksakümmend üks siin Euroopa Parlamendi kodukorras, seal on kirjas, et vaheraport on loodud selle jaoks, et tegeleda äh, muudatustega või viia sisse või siis äh, kontrollida äh, ellurakendamist äh, selle õigusakti puhul, nii et kas me siis muudame midagi või kontrollime. see muudatus, mille kohase ettepaneku tegin mina enne. nüüd, kui enamik on nõus, siis tähendaks, et algusest peale ilma igasuguse terve protokolli äh, läbivaatamiseta tuleks lisada lihtsalt see väike lause, mida ma enne mainisin. nüüd, kui te otsustate, hoolimata kõigest sellest, mida täna kuulda on olnud, et see protokoll tuleb heaks kiita, siis ma ei tahaks, et et me pigistaksime silma täiesti kinni selles, et meil ei ole võimalik kuidagi kontrollida hetkel seda, kas Euroopasse tulevad tegelikult tooted, mis on toodetud okupeeritud territooriumitel või mitte. nüüd siin tehakse küll võib-olla selliseid suuri ja kauneid avaldusi, et ei, meie selliseid tooteid Euroopas ei luba ja nii edasi, aga see ei muuda midagi juriidiliselt nii ehk naa äh, tuleb see küsimus läbi vaadata Intas ja mitte siin Ahvetis, nii et see on öö, äh, selline kompromisslahendus, ma usun, et poliitilise kompromissini me ei jõua, aga tehniliste kompromissideni küll. aga nagu siis öeldud, siis selle konkreetse lisaprotokolli osas ma ei usu, et meil äh, poliitiline konsensus oleks ja härra esimees, palun korrake oma küsimust veel korra. Te tahate selle külmutada ja kas see on seotud mingisuguse konkreetse kriteeriumiga? ja see kaheaastane periood, lõplik periood või see sõltub mingitest tingimustest. härra esimees, ma ei teinud ettepaneku ei kahe aasta osas ega ka mingi külmutamise osas, selle ettepaneku tegi INTA. mina teatasin, et tuleb muudatusettepanekuid, tegin lahenduse, ettepaneku, milles, milleks oleks siis see vaheraport ja siis ma ütlesin, et on ka vaja sellist minimaalset muudatusettepanekut, mis ei nõua tegelikult terve lisaprotokolli läbivaatamist, nii et ma oleks eelistanud, et selle küsimusega üleüldse praegu ei peaks tegelema, sest et olud on sinna praegu segased. poliitilised fraktsioonid soovisid aga, et asjad läheks teistmoodi. mina ei taha midagi külmutada ja ma ei ole seadnud ka mingisuguseid tingimusi, mul ei ole ka siin poliitiliselt üldse võimalust mingisuguseid tingimusi kellelegi peale panna nii et ei, mitte et külmutamine või ei midagi, mina rääkisin lihtsalt sellest, et äh, on võimalik siin kas teha väike muudatus või äh, tegeleda siis elurakendamise küsimusega, aga sellega tegeleb INTA. Termine per la presentazione degli emendamenti ve lo ricordo, nove marzo ore dodici. ja muudatusettepaneku kahekümne üheksandaks märtsiks keskpäevaks. ja nüüd läheme edasi oma päevakorraga, päevakorra, päevakorra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 Need, kes soovivad lahkuda, palun tehke seda tasakesi. Concentrata negli emendamenti proposti solo su quegli aspetti che riguardano direttamente le competenze. ja äh, räägime siis äh, muudatusettepanekutest, mis on seotud äh, meie komisjoni, välisasjade komisjoni volitustega. meie eesmärgiks oli mitte korrata äh, juhtkomisjoni tööd La nostra commissione terrà il suo primo e unico scambio di veduti. meie komisjon, komisjonis on see ainukene arvamuste vahetust ja nüüd saabki sõna proua Ladford. kõnelejal pole mikrofon sisse lülitatud. Mikrofon, please. Sorry, sorry, sorry, thought it was on um,. As you rightly say, chairman, the nagu te õigusega ütlesite, härra esimees, meie komisjoni eesmärk on vaadata Euroopa Liidu direktiivi välismõju äh, külge äh, seoses Euroopa broonimis, broneerimisinfosüsteemiga, me ei räägi siin Ameerika Ühendriikide broneerimisinfost, millest, äh, mille üle hääletasime libekomisjonis. olen siis üritanud niiviisi läheneda sellele küsimusele selle nurga alt ja vaadata, milliseid väliskülgi me võiksime välja tooma, tuua. üldise taustana võib esile tuua, et siin on vastu võetud juba terve rida resolutsioone, Euroopa Parlament on viimase aastakümne jooksul rõhutanud, kui oluline on broneeringu info kogumine ja samaaegselt äh, andmekaitse ja põhiõiguste kaitse tagamine. meie eesmärgiks äh, on broneeringu info kogumine ainult äh, õiguskaitse ja julgeoleku eesmärgil terrorirünnakute ja rahvusvaheliste kuritegude korral. oleme rõhutanud ka seda, kui olulised on kokkulepped kolmandate osapooltega äh, ning äh, see, et kolmandate osapooltega sõlmitud kokkulepped vastaksid meie andmekaitse äh, põhimõtetele. ja väga tore oleks, kui lahkujad teeksid seda vaikselt, et ma saaksin oma jutuga edasi minna nii et tegelikult selle direktiivi põhitöö õigusega leiab peamiselt aset libekomisjonis, kus minu kaasmaalane härra Kirkhopp on selle toimiku raportööriks. minu eesmärgiks väliskomisjoni arvamust koostades on olnud Euroopa Liidu ja kolmandate osapoolte suhete eest hoolt kandmine äh, seoses lennuettevõtjate ja nende lipuriikidega. muudatusettepanekus number üks, ma võtan kõik muudatusettepanekud järjest läbi, äh, niiviisi üldjoontes muudatusettepanekus number üks olen öelnud, et pärast üleminekuperioodi, äh, kui äh, liikmesriigid peaksid nii-öelda tõukesüsteemist lähtuvalt infot edastama, Euroopa Liidule. kui tekivad tehnilised probleemid, siis komisjon peaks püüdma Äh, vältida liikmesriikide äh, individuaalset lähenemist ja individuaalseid sanktsioone, vaid komisjon peaks selliste küsimustega tegelema, et oleks kolmandate riikide äh, lennuettevõtetele ühtne lähenemine, kui on praktilisi probleeme, siis me peaksime vältima seda, et erinevad liikmesriigid erinevalt reageerivad sellistele olukordadele. muudatusettepanek number kaks. muudatusettepanekus number kaks tahaksin toonitada, asjaolu, et reisijate õigused peaksid kehtima ühtemoodi Euroopa Liidu kodanikele ja kolmandate riikide kodanikele. ja see on nimelt meie andmekaitse õigustiku omapära, see kehtib kõigile, kes on meie öö, kohtu piirkonnas, mitte lähtuvalt kodakondsusest muudatusettepanek number kolm, siin ma olen püüdnud öelda, et ma ei ole nõus siselendude kaasamisega, Euroopa Liidu siselendude kaasamisega. peamiselt tegeleb selle küsimusega loomulikult libekomisjon, kuid mina püüan keskenduda kolmandate riikide lennuettevõtjatele ja nende lipuriikidele ning tunnen muret selle pärast, et meil oleksid ikkagi äh, toimivad ülemineku äh, meetmed ja kui me kaasaksime siselennud kohe algusest peale, siis sellega võiks tekitada ülekoormus ning sellest tulenevalt kogu broneeringu infosüsteemi ebatõhus rakendamine. minu ettepanek oleks siis, et me kaaluksime Äh, seda, et me õpiksime kõigepealt kõndima ja alles pärast seda jooksma. nii et äh, kõigepealt peaksime lahendama välislendude küsimuse ja hiljem siis äh, tegelema siselendudega. muudatusettepanekud number neli kuni number kaheksa Nendes muudatusettepanekutes rõhutan ma, et rahvusvahelistes kokkulepetes peaks olema tagatud ka kooskõla käesoleva direktiivi nõuetega. broneeringu info puhul oleme püüdnud siiamaani lähtuda sellistest põhimõtetest ja me teame, et Ameerika Ühendriikidega sõlmitud esimene broneeringu info kokkulepe tekitas teatavaid vastuolulisi äh, küsimusi ja tänahommikune äh, arutelu samuti, aga rahvusvahelised lepingud ei pea täpselt olema samasugused ja kattuvad Euroopa Liidu õigusaktidega, kuid nad peaksid olema siiski kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega ja seda olengi püüdnud käsitleda muudatusettepanekutes neli kuni kaheksa. ja lõpetuseks muudatusettepanekus kuus teeme, teeme ettepaneku, et laiendame äh, infovaldkondi, mille kohta komisjon koostab äh, aruandlust, äh, muuhulgas näiteks tõukemeetodi kasutamine äh, ja mõju kolmandate riikide lennuettevõtjatele ja nende lipuriikidele, samuti ka äh, andmete edastamise küsimus kolmandates, kolmandatele riikidele või kolmandatelt riikidelt. Äh, me tahaksime teada, kui sageli selliseid info edastamisi läbi viiakse. lühidalt, see oli siis kogu minu töö, olen valmis vastama teie küsimustele. suur tänu. Lavfaja. kolleegici äh, sa-. suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada kolleeg Saarat toetan tema seisukohti väga suures osas, libekomisjonis oleme me nendest küsimustest juba rääkinud ja ma usun, et äh, direktiivi ettepaneku eesmärgiks on aidata kaasa terroristi, terrorismivastasele võitlusele me võime luua ühtlustatud süsteemi, kuid sellega seoses te tekib igasuguseid küsimusi, kas meil on vaja selliseid andmeid, selliste andmete analüüsi, kas meil on vaja kuupäevi, pangaandmeid, aadresse ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. ma olen veendunud, et me peame terrorismivastases võitluses tegutsema otsusekindlalt, kuid andmekaitse osas ei tohi teha järeleandmeid, järeleandmisi, isikuandmeid tuleb kaitsta, me ei tohi eraelu puutumatuse põhimõtteid eirata, nii et äh, me peame tagama tasakaalustatud äh, ning äh, samal ajal tõhusa lähenemise terrorismivastases võitluses. Neid andmeid tuleks kasutada ainult, ainult terrorismivastaseks võitluseks ja sellega, see, see oli ka üheks suuremaks probleemküsimuseks Ameerika Ühendriikidega sõlmitud kokkuleppe puhul, äh, mis täna heaks kiideti. mis puudutab kogu selle süsteemi kulusid, siis ka need tekitavad tõsiseid küsimusi, sõltumata sellest, kas me käsitleme siin no, äh, välislende, ainult välislende või ka siselende äh, igal juhul väikeste riikide jaoks kaasneb selle süsteem, kaasnevad selle süsteemiga tõsised kulutused, meil oleks vaja tsentraliseeritud äh, süsteemi, aga Euroopa Komisjon ei ole seda küsimust üldse kaalunud. ja veel üks asjaolu, millele juhiksin teie tähelepanu, Euroopa Liidu viimane uuring põhiõiguste äh, üle kritiseerib äh, seda direktiivi ettepanekut ja me oleme palunud ka libekomisjoni arvamusi, kuid arvamused äh, on erinevad ja meil oleks rohkem aega vaja. Äh, Romero Lopes. maks kaks minutit. suur aitäh. see broneeringu infosüsteem äh, imiteerib süsteemi, mille üle me hääletasime libekomisjonis täna hommikul. tegemist on siis süsteemiga, millega tahaks võidelda kuritegevuse vastu, aga ühtlasi on see vastuolus kahekümne seitsme liigi liikmesriigiga, riigi õigusega ning samuti ka Lissaboni lepinguga. Euroopa andmekaitse inspektor ning äh, artikli kakskümmend üheksa äh, aluse või äh, artikli kakskümmend üheksa üle arutamiseks loodud töörühm on täiesti selle vastu, kõike ei saa ju lubada kuritegevuse vastu võitlemise nimel nüüd hakatakse meie käitumist analüüsima ja põhimõtteliselt oleme kõik ette juba milleski kahtlustatud. mina ei ole küll jurist, aga kuulsad juristid on ju öelnud, et parem olgu juba üks kuritegi, kurjategija tänaval, kui et süütu inimene vanglas. Ühendkuningriigid, Ühendkuningriik ja samuti Prantsusmaa on tegelikult sama, mida tahetakse teha broneeringu infosüsteemiga, teinud juba omaenda siseriiklikes õigusaktides ja seda alati terrorismivastase võitluse eesmärgil. nüüd, kui tegemist on väga ajutiste meetmetega, siis oleks see võib-olla lubatud, aga praeguses olukorras on absoluutselt oluli-, kõige olulisem see, et peetaks kinni ikkagi kehtivatest õigusaktidest. kui tõesti tegemist on menetlusega, mis vajalik on, siis küllap ka liikmesriigid vajalike rahastamisvahenditega sellesse panustatakse. ja loodame siis tõesti, et terrorismivastane võitlus kuskil ikkagi ka peatub ja et see ei hävita lõppkokkuvõtlikult meie õigusriiki. Non molti italiani farebbero una citazione su Beccaria. La parola al collega Ör-. suur tänu. järgmisena Ölof Tootmaov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 siin on öeldud, et parlament on äh, kinnitanud oma otsusekindlust jätkata terrorismivastast võitlust, äh, kuid rõhutanud, kui oluline on ka põhiõigusi tagada. samuti muudatusettepanek, mille on esitanud üks teine komisjon, on, äh, võtab selle hästi kokku, broneeringu info edastamine peaks piirduma ainult vältimatute juhtumitega, mis aitab terrorismirünnakuid ära hoida ja äh, avastada. mina tooksin siin näite Euroopa vahistamismäärusest, siin tuuakse igasuguseid kaitseklausleid andmete edastamise kohta, aga vahistamismääruse puhul ei ole mitte mingisuguseid tagatisi, meil ei ole mitte mingisuguseid, kuskil ei esitata mitte mingisuguseid küsimusi, inimesed, sealhulgas ka Briti kodanikud, heidetakse KGB vanglatesse kohutavates õigussüsteemides äh, ja andmete üleandmises on igasuguseid äh, kaitseklausleid, aga vahistamismääruse puhul sugugi mitte. sellepärast, et sellele on antud Euroopa Liidu tempel. ja Baroness äh, Ladfordi ja Briti liberaaldemokraatide maailmas ei eksisteeri Euroopa vahistamismääruses mitte mingisuguseid kaitseklausleid, kui nad siiski ülistavad iseennast sellepärast, et neil on õnnestunud järsku natuke kaitsta Euroopa andmete edastamise küsimust. mis teile on kõige olulisemad, kas andmed või inimesed? vastus on selge, nii kaua, kui millelgi on Euroopa etikett küljes, ja see viib meid üha rohkem Euroopa Liidu ülimriigi juurde, olete teie valmis seda toetama, nii palju siis kodanikuvabadustest, ahah Arlaki. Arlaki. üks minut, palun. mina tunnen muret selle ettepaneku mitmete asjaolude pärast ja ma loodan, et parlament äh, lükkab selle tagasi või parandab seda põhjalikult. kolleegid on juba seadnud küsimärgi alla selle instrumendi legaalsuse kuid äh, mina äh, räägiksin äh, ka selle kasulikkusest terrorismivastases võitluses. organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastase võitluse eksperdina leian, et tegemist ei ole kõige sobivama instrumendiga, me võime sattuda samasuguste paranoia ohvriks, nagu Ameerika Ühendriikides on satutud siin on nagu diskoteegis, mitte nagu parlamendis, kutsub esimees kolleege korrale. kas me võiksime nüüd vaikselt kuulata sõnavõtte ja võib-olla oleks parem, kui me paneksime uksed kinni? no posso invitarvi a ballare se vogliamo. jah, kitarrid ja muusika, ehk hakkame tantsima hoopis siin. palun sulgege uksed. palun pange uksed kinni. Prego. Arlaki. Yes, I was uh.... kolleeg Arlaki, jah. mul, ma kardan, et me siin lähtume Ameerika filosoofiast terrorismivastase ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses ja nende seisukoht on see, et tuleb koguda tohutul hulgal andmeid, täita andmebaase, mis ei ole kunagi oma tõhusust õigustanud ega tõestanud. Euroopa õiguskaitseorganid ja Euroopa valitsused on äh, üheteistkümnendast septembrist alates otsustanud teise alternatiivi kasuks. me oleme kasutanud valitud äh, infot, luureandmeid, me ei ole kunagi kasutanud sõjaväge, me ei ole kunagi kasutanud neid tohutuid andmebaase, sellepärast et nende kasulikkus on küsimärgi all ja nad ei ole mitte kunagi äh, paljastanud mitte ühtegi mafioosot ega terroristi, mitte ühtegi kurjategijat ei ole kunagi nende instrumentide abil kinni püütud. meie õiguskaitseorganitel on juba olemas kõik andmed inimeste kohta, kes lendavad, neil on ka olemas kõik andmed kahtlustatavate kohta, meil ei ole vaja suurendada öö, äh, nende instrumentide arvu, mis võivad seada meie eraelu puutumatuse ohtu. Äh, kolleeg Ungurjanu ja palun äh, poolteist minutit maks. ja siis saab sõna ka proua Lunatšek. Äh, äh, olen nõus Baroness Ladfordiga, aga välja arvatud muudatusettepanek number viis, kus on kirjas, et liikmesriigid võivad broneeringu infot edendada kolmandatele riikidele üksnes siis, kui on sõlmitud kolmanda riigiga rahvusvaheline kokkulepe. tegemist on piiranguga, mis viitab et broneeringu info saab edastada ainult Ameerika Ühendriikidele ja Austraaliale. ma arvan, et me võiksime lähtuda sellisest põhimõttest, et broneeringu infot tuleks edastada juhtumipõhiselt. ja see ei tähenda seda, et äh, broneeringut infot edastatakse alati, vaid äh, see võimalus peaks olema, kui kolmandal riigil on piisav andmekaitse tase ja kui liikmesriik, kust andmed koguti, on sellise edastamisega nõus. kolleeg Lunatšek, palun, poolteist minutit maksimaalselt. oma fraktsiooni nimel võin kohe ära öelda, et äh, minu fraktsioonil on tõsiseid raskusi selliste äh, teemadega, nagu ka Raki on öelnud, ähm, andmete kogumise vajalikkus ja proportsionaalsus äh, on meie arvates küsitava väärtusega broneeringuinfo puhul pro-, proua Rat-, Ladfordi muudatusettepanekutest oleme väga vähestega nõus näiteks selline, et andmekaitse põhimõte kehtib ka kolmandate riikide kodanike suhtes, lisaks liidu kodanikele. sellega oleme nõus, kuid üldiselt minu fraktsiooni jaoks pole selge, miks meil neid andmeid vaja on terrorismivastases võitluses iseäranis kolmandate riikide küsimus, äh, kellega me koostööd teeme, isegi kui meil on nende kolmandate riikidega äh, sõlmitud kokkulepe, kui tegemist on Austraalia või Kanadaga, siis on kõik äh, kena, aga kui on hoopis tegemist mingi muu kolmanda riigiga, siis kes kontrollib, et pead peetakse kinni põhimõtetest, lihtsalt kokkuleppest üksi ei piisa inimõiguste ja andmekaitse põhimõtete põhi, põhimõtete kaitsmine on meie jaoks sama oluline kui terrorismivastane võitlus, vähemalt sama oluline ja meie partneriteks võivad olla režiimid, kes teevad terrorismivastases võitluses meiega koostööd, kuid nad võivad samal ajal kasutada ka äh, neid andmeid muudeks otstarveteks, jälitamisotstarveteks tarbeks ja seetõttu suhtume meie äh, tõsise kahtlusega sellistesse kokkulepetesse, nii et äh, eks me siis vaatame, kuhu me jõuame läbirääkimiste protsessi käigus muudatusettepanekute osas, aga üldiselt äh, me seda lähenemist ei toeta praegusel hetkel. ja tuletan teile meelde, et muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne üheksas märts. ja äh, läheme nüüd edasi meie päevakorraga. järgmine päevakorrapunkt on äh, vabandan viivituse pärast kas ma võiksin paluda, et te teeksite lühidalt? Äh, me oleme maha jäänud oma päevakorrast ja meil on oodata külalisi. jah, ja tegelikult minu päevakorrapunkti me ei ole väga pikalt kasutanud. mis puudutab vajalikkust ja proportsionaalsust selle direktiivi ettepaneku puhul, ma olen püüdnud selgelt välja öelda, et mina äh, minu jaoks äh, selle küsimuse käsitlemise koht ei ole väliskomisjoni arvamus, sellest räägitakse libekomisjonis ja ma ei ole püüdnud äh, seda meie arvamuse tähelepanu keskmesse tuua. ja ma olen vägagi teadlik broneeringuinfo puudujääkidest äh, ja kolm aastat tagasi tegi, koostasin ma raporti parlamendis äh, profileerimise kohta, nii et äh, minu jaoks on vajalikkuse ja proportsionaalsuse kontrollid äärmiselt olulised, kuid selle teemaga tegeleb libe ja Earl of Dartmouthile ütleksin ma, et Euroopa vahistamismäärusest ja Euroopa liberaaldemokraatidest me ei peaks siin rääkima, ükskõik millal võin teiega sellega rääkida mujal ja võib-olla te võiksite lugeda äh, Fair Trials Internationali kodulehekülje ülistussõnu minu aadressil. loodetavasti tema on Euroopa vahistamismäärusega seotud juhtumeid lahendanud samavõrra, nagu mina olen seda teinud. Äh, proua Fajon äh, mainis siin kulusid jah, ja kulude küsimus on oluline küsimus, alati on seoses broneeringu infoga. lennuettevõtted peavad neid andmeid koguma, kuid kes selle eest maksab? lennuettevõtted tunnevad selle pärast õigustatult või tõsiselt muret. jah, tegemist on tähtsa küsimusega, mida käsitletakse libes. proua Romeva Lopes tõi broneeringu info õigustatuse küsimuse esile, tema teab libe komisjoni kogemustest väga hästi, et ma olen tüütuseni seadnud küsimärgi alla komisjoni lähene, lähenemist ja määratlust äh, tundmatu kahtlustatava kohta, sellist mõistet ei tohiks olla, sa kas oled kahtlusalune või sa oled tundmatu. ja loomulikult me peame piirduma terrorismivastase võitluse ja tõsise kuritegevusega ja kui ma Ameerika Ühendriikidega sõlmitud kokkuleppe poolt hääletasin, siis seda sellepärast, et selles lepingus on eesmärgi klauslid teistmoodi defineeritud ja selle kokkuleppe järelevalve aruandlus või aruanne, kokkuvõte on väga oluline, sellepärast et ma äh, ei ole kindel, kas Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit on äh, kõigis üksikasjades ühisel seisukohal. Pra-, härra Ungariano äh,, äh ütleksin, et kolmandate riikidega kokkulepe alternatiiviks võiks olla see, et riik on osaline rahvusvahelises konventsioonis, ja kui ma ei ole veel mõningatele sõnavõttudele vastanud, siis võin ma sellest hiljem rääkida, aitäh. Grazie. A questo punto scambio di opinioni in merito agli strumenti suur tänu, lähme nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, tegemist on Euroopa äh, välisteenistuse ja teiste esindajatega arutelu, räägime rahastamisvahenditest me palume vabandust, et oleme nüüd veidi ajagraafikust maha jäänud, Maria Marinaki äh, on üks meie külalistest, edasi Stefano Sannino komisjoni laienemise peadirektoraadist, Klaus Rudischauser, äh, vabandan, esimees vabandab, kui ta ei häälda päris hästi seda nime, kes on äh, Äh, Europe Aidi kvaliteedi ja mõju direktor ja siis äh, Tunglai Mäolg, kes on äh, komisjoni välispoliitika vahendite talituse direktor. tegemist on meie esimese arvamuste vahetusega. Ähm, räägime täna siis välisrahastamisvahenditest kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. see kiideti heaks seitsmeteistkümnendal detsembril kaks tuhat üksteist. tegemist on väga tähtsa küsimusega välisrahastamisvahendid äh, määravad ära tegelikult ka Euroopa välispoliitika aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. ohveti liikmed otsustasid käsitleda seda teemat paketina selleks, et äh, Euroopa Parlamendi lähenemine oleks siis võimalikult äh, sidus selles konkreetses küsimuses. nüüd tahaksin alustuseks esitada komisjonile küsimuse. võiksite selgitada seda, millised uuenduslikud aspektid on siin äh, paketis sees, millised on erinevused endiste ja äh, praeguste instrumentide vahel ja ka millised on need horisontaalsed aspektid? näiteks äh, mil määral on rakendatud ellu ka Euroopa Parlamendi eh, seisukohti eh, nende rahastamisvahendite kasutamisel edasi demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend ühtlasi milline on siis ajakava just nende rahastamisvahendite ellurakendamise osas, edasi liikmesriikide Euroopa Liidu vaheline koostöö ning samuti erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide ning rahvusvahelisel tasemel siis toetajate koostöö. milline on siis ka partnerlus abi saavate riikidega, kuidas saab Euroopa Liit läbi selle teostada ka oma poliitilisi eesmärke ja programme kas on kaasatud ka teised osalised nii äh, avalikust sektorist kui ka mujalt? milline on olnud edasiminek siiamaani? anname sõna erinevatele raportööridele, igaüks saab neli minutit, härra Vigenin ja siis teised. kõigepealt härra Vigenin sotsiaaldemokraatide nimel. Te räägite siis ühinemiseelse abi rahastamisvahendist. suur tänu, teen lühidalt, sest et äh, tõesti, me oleme ajast siin üle läinud üldise, üldistes joontes me tervitame seda, et see instrument on nüüd hoopis paindlikum ja poliitiliste eesmärkide saavutamisele suunatud, see võimaldab ka e, ühest poliitikavaldkonnast teise vahendeid ümber suunata ja ühtlasi, et siin kõikidel riikidel on ligipääs kõikidele nendele rahastamisvahenditele, hoolimata nende staatusest liitumisprotsessis, küllap meie partnerriigid ka tervitavad sellist muutust. tahaksin siiski esitada paar küsimust. tahaksin detailsemat infot selles teemas, me valmistame ette selle teema kohta ka kuulamist. nii et mõningad selgitused oleksin kohased kõigepealt me teame, et komisjoni ettepanekus soovitakse keskenduda poliitilistele kriteeriumitele. Lääne-Balkani riikides on eriti just erilisi vajadusi, õigusriigi tugevdamine, institutsionaalse raamistiku tugevdamine, organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus, inimõiguste järgimine ja nii edasi, siin osas on mõningad puudujäägid, mis erinevad riigiti, aga ühtlasi ka näiteks äh, sõjakuritegude eest inimeste kohtu ette toomine, haridusküsimused ja nii edasi, need ühin-, ühendavad neid kõiki. Need küsimused on siin kogu integratsiooni äh, protsessi ühendavaks jooneks. kuidas need paika pandud poliitikavaldkonnad peegeldavad ka liitumiskriteeriume ja spetsiaalseid vajadusi Lääne-Balkani riikides? üks punkt on siin kindlasti selline, mis vajab täpsustamist. määruses on kirjas, et komisjon otsustab äh, riigipõhiste strateegiadokumentides juba need konkreetsed poliitikavaldkonnad ära, aga mida see siis tähendab? kas see tähendab, et äh, mõningatel juhtudel pakutakse rahastamist vaid teatud valdkondades või et kas et kõik on küll saadaval, aga mõningates valdkondades pöörab siis komisjon sellele vähem tähelepanu ja testisele rohkem, seda siis konkreetsetes riikides. ja teine tähtis küsimus, te vastate või olete siis vastanud nii, et need ühendavad kõiki instrumente, aga just eriti ühinemiseelse abi rahastamisvahend äh, kuidas te näete selles osas Euroopa Parlamendi kaasamist ja tema äh, kontrolli õigust äh, terves selles raamistikus ja ka mitmeaastases äh, strateegias ja riigipõhistes strateegiates oleks hea teada, mida teie hetkel sellest arvate ja loomulikult teeme tööd selles küsimuses ka edasi, aitäh! suur tänu, nüüd on sõna kolleegil Kukanil ja siis edasi kolleeg Brandner. suur tänu, härra esimees. Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend, paar üldist kommentaari kõigepealt ja siis tahaksin esitada küsimusi külalistele, et siis nende kohalolu siin ka ära kasutada. naabruspoliitika rahastamisvahendi põhimõtetega olen ma nõus et keskenduda koostööle, samuti demokraatia ülesehitamisele, inimõigustele ning õigusriigile. Need on väga tähtsad selleks, et luua tõeline partnerlussuhe Euroopa Liidu naaberriikidega. Euroopa Liidul on vaja vahendit, mis oleks tõhus ja ka reaktiivne selleks, et ellu rakendada meie poliitikat meie naaberriikides. see peaks põhinema riikide tõelistel arengutel ning äh, olema ka piisavalt ambitsioonikas ja seega ma tervitan äh, neid ettepanekuid, äh, mille osas siis Euroopa Liidu toetus sõltub sellelt, kui palju on tehtud majanduslikke ja poliitilisi reforme. tahaksin ehitada ka, esitada ka viis küsimust meie külalistele. esiteks, positiivse tingimuslikkuse põhimõte kuidas komisjon näeb selle põhimõtte ellurakendamist praktikas, kas te võiksite sellest rääkida detailsemalt? kuidas mõistate te näitajaid ning samuti järelevalvemehhanisme siin määruses? oleks võimalik kasutada ka stiimuleid läbi teistsuguste toetusvahendite, kui me räägime siin sellest positiivsest tingimuslukkusest. teiseks, verstapostid kas võiksite rääkida nendest täpsemalt, eriti just äh, naabruspoliitika alla käivate riikide edasimineku hindamise osas? mis saab siis, kui ähm, võimuorganid näiteks ei ole pidanud kinni põhiõigustest, inimõigustest äh, ja nii edasi, kas siis suunatakse rahend, vahendid kuskile ähm, ümber ja milline on selles osas vabaühenduste roll? nüüd see tingimuslikkus naabruspoliitika rahastamisvahend on teinud või seal kasutatakse just arengul põhinevat lähenemist ja positiivsed, negatiivsed tagajärjed. kuidas näete teie negatiivse tingimuslikkuse tugevdamist, siiamaani hoolimata väga paljudest tekkinud kriisiolukorradest, olukordadest ei ole seda tegelikult naabruspoliitika all kasutatud. ja viimane küsimus. milline on teie arvates siis Euroopa Parlamendi roll poliitiliste prioriteetide väljatöötamisel, suur aitäh, härra esimees! suur tänu ja kolleeg Brandner, kolm minutit, palun! Yes, sorry, the microphone didn't work over there. vabandan, mikrofon siin teisel toolil siin ei töötanud. struktuur kohaldamisala ja parlamendi õigused stabiilsusinstrumendi osas. artikkel neli kolm on nüüd tehtud terveks omaette artikliks ja tahaksin rääkida just rahu äh, üle, rahu loomise vahenditest selles valdkonnas. ma tervitan seda, et komisjon äh, tahab siin kulutada kuuskümmend viis protsenti lühiajalise kriisi lahendus äh, jaoks, ma tahaksin, et see oleks lausa seitsekümmend protsenti, sest et just nimelt selle stabiilsusinstrumendi kõige olulisem aspekt on justki see, just, just see kriisi lahendamine. nüüd artiklid neli ja viis tahaksin siin, et need oleksid viisteist ja kümme protsenti vastavalt edasi kohaldamisalast eh, on väga palju tähtsaid poliitikavaldkondi, mida nendes kolmes artiklis ja eriti just lisades ka mainitakse, aga minu, mina tahaksin rõhutada paari aspekti, mis kindlasti, neid tuleks muuta. esiteks organiseeritud kuritegevuse ning terrorismivastase poliitika sidumine ka inimõiguste järgimisega, inimõiguste järgimine ka nende vahendite kasutamisel äh, edasi kriisijärgne ülesehitustöö, selles osas oleks vaja täpsemalt eh, definitsiooni, et vahendeid saab kasutada vaid siis, kui eh, katastroof tegelikult eh, on mõjutanud julgeolekut ja stabiliseerimisvahendeid saab kasutada vaid julgeolekuolukorra parandamiseks ja mitte lihtsalt katastroofijärgse olukorra lahendamiseks, selle jaoks on meil ECO ja ka teised vahendid ja parlamendipoolne kontroll, kontrolliõigus, äh, siin on suur küsimärk, nagu ka paljudes teisteski vahendites, milliseks kujunevad meie õigused äh, kontrolli teostamise osas ja siin äh, esitati küsimus juba ka teiste vahendite osas samal teemal, aga ähm, pikaajalises plaanis me saame sellest aru, aga just nende lühiajaliste meetmete osas, milline on siis parlamendi kontrolliõigus? suur aitäh ja Maarjo Mauro partnerluse rahastamisvahendi kohta, palun. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin lühidalt esitada kolm küsimust, mis on suunatud meie eh, külalistele ja ma loodan, et nad saaksid anda mulle selgitusi kas te saaksite rääkida sellest, mida eelmisel nädalal öeldi turuõiguste kohta, meil toimus eelmisel nädalal äh, arvamuste vahetus ja parun äh, Ashford, Ashton ütles, et äh, tegemist on selge välispoliitilise meetmega, mida arvestat-, millega arvestatakse alati siis, kui Euroopa Liidu välispoliitilisi huvisid paika pannakse. mis on teie arvates partnerlusmeetme erinevad küljed, mida veel kord tugevdada, selleks et Euroopa Liidu välissuhteid paremini meie tegevuses välja tuua. teiseks, küsimus härra Rudishauserile. partnerlusvahend äh, on suunatud nendele riikidele, millel on välissuhted Euroopa Liiduga ja sellel äh, vahendil on nii-öelda üleilmne suunitlus. millistel tingimustel pannakse paika prioriteedid? eriti lisaks nendele arengumeetmetele, eriti siis, kui me mõtleme Ladina-Ameerika riikidele. ja siis küsimus ka proua Marinakile. kuidas teie hindate partnerlusvahendeid üleüldiselt? kuidas äh, peaks neid äh, reageerima kiireloomulistes olukordades, kuidas peaks kasutama neid kiireloomulistes äh, olukordades, eriti just äh, kolmandates riikides ja kuidas oleks neid võimalik väga kiiresti kasutada? suur tänu, härra Mauro! demokratiseerimise ja inimõiguste kaitsmise vahend, meie kolleeg, kes sellega tegeleb, teda ei ole kohal ja tema nimel esitaksin küsimused, kas ei ole mingeid delegeeritud õigusakte, mis kuuluksid selle ettepaneku alla ja milline on lepitusmenetluse seis praegu, miks on need küsimused niimoodi sõnastatud? ja teiseks, paindlikkus peaks olema nende vahendite puhul üheks kõige tähtsamaks küsimuseks. kuidas komisjon ja välisteenistus kavatsevad seda põhimõtet, paindlikkuse põhimõtet ellu rakendada ja kolmandaks, meede inimõiguste ja demokratiseerimise kaitseks. siin keskendutakse põhiliselt inimõigustele, kas ei ole arvestatud või mõeldud selle peale, et oleks võimalik kuidagi demokratiseerimise vahendid natukene laiemalt kasutada? Need olid küsimused, mis ma tahtsin härra Lambsdorfi nimel esitada ja nüüd annan kohe sõna kõnelejatele, kellele kõigile annan viis kuni kuus minutit. palun selle aja jooksul vastata kõigepealt Maria Marinaki, kes on Euroopa Komisjoni laienemise peadirektoraadi peadirektor, palun. suur tänu, suur tänu selle võimaluse eest, et mina ja mu kolleegid saame täna siin teiega arvamusi vahetada me loodame, et see arvamuste vahetus viib meid edasi, et me saame üheskoos äh, pingutada mitmeaastase äh, finantsraamistiku äh, väljatöötamise poole ja sellega leida ka finantsvahendid meie poliitikatele. minu seisukohast jah, tõesti, tegemist on väga tähtsa küsimusega, väga tähtis on me ka Euroopa Parlamendi arvamustega arvestaks ja me tõesti võtame väga tõsiselt neid kommentaare, mida täna siin tehti ja me kavatseme neid oma aruteludes arvestada. mis puudutab nüüd ähm, vahendeid eraldi, ma vaatan siin oma kolleegide otsa, sellepärast et ma eeldan, et nemad saavad anda teile vajalikku informatsiooni minu arvates äh, Euroopa välisteenistus on komisjoni äh, täieõiguslik liige ning me üheskoos üritame välja töötada, leida kõiki lahendusi, mida on vaja ja oma töös me tegelikult sõltume väga palju juhistest, mis tulevad poliitiliselt tasandilt. me leiame, et äh, meie järeldused toovad väga selgelt välja prioriteedid järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jaoks. Neid esitlesid üheskoos komisjon ja välisteenistuse, välisteenistus ja meie arvates need vastavad väga täpselt poliitilisele reaalsusele. mis on need uued elemendid, millega varem ei ole arvestatud äh, viimase seitsmeaastase ähm, finantsperspektiivi jooksul on nimelt partnerluse meetmed, tegemist on millegi täiesti uuega ja kõrge esindaja ning äh, komisjoni asepresident oli paar päeva tagasi väliskomisjoni ees ja tõi väga selgelt välja selle lisandväärtuse sellepärast et esimest korda räägime me strateegilistest väärtustest Euroopa Liidu jaoks ja mitte ainult äh, ei too kasu ähm, vaesuse vähendamisel ja probleemide vastases võitluses üle maailma. me tõesti sõltume väga palju teie juhistest ja Euroopa Parlamendi liikmete tarkusest äh, selleks, et me saaksime selle meetme lõplikult välja töötada. ja me kavatseme siin uued koostöövaldkonnad välja tuua, mille puhul me tõesti arvame, et meil on äh, vaja vältida nende katmist vahendid on üleüldiselt mõõdukad Äh, kuid me arvame, et meil on võimalik luua vajalik platvorm poliitiliste algatuste jaoks, selleks et me saaksime toetada strateegilisi poliitikaid ja strateegilist planeerimist niimoodi, et kõik erinevad sidusrühmad oleksid kaasatud. see ei olnud varem nii, sellepärast et meil ei olnud vastavat meedet. nii et selles mõttes me siiski tunneme, et tegemist on lisandväärtusega, millega on võimalik äh, äh tõketeta käima lükata ka ülejäänud äh, meetmed. demokraatia ja inimõiguste toetamise vahend. see tundub olevat äh, edukas eksperiment. me arvame, et me ei peaks nüüd äh, takistama äh, või lõpetama millegi tööd, mis on väga hästi töötanud ainult siis, kui muutmisest oleks kasu, tuleks seda ka teha, sellepärast et muidu võivad muudatused äh, olla vastuolus meie eesmärkidega, nimelt toetada meie põhilisi väärtusi ja kaitsta Euroopa Liidu poliitikaid, mis puudutavad inimõigusi. meil on väga hea meel, et äh, valitsus on nüüd ka sellele küsimusele nii palju tähelepanu osutanud äh, valdkonnas äh,, kus äh, paljud liikmesriigid saavad meie õppetundidest õppida ja mis tuleb väga selgelt ka välja tulevastes inimõiguste alades, alastes dialoogides ja me üritame siin laiemalt välja tuua poliitikat, millest võidavad kõik. ja sellega on võimalik panustada ka meie sisemisse töösse. igal valitsusel on võimalus oma inimõiguste alased ja demokraatia alane hinnang läbi viia, nii et tegemist on tõesti väga huvitava meetmega minu arvates äh, ametlikumaks poliitikaks on see poliitika, mis kannab ka, ühendab kõiki neid meetmeid, mille puhul me arvame, et tuleks austada neid püüdlusi, mida on tehtud, hoolimata sellest, kas need püüdlused olnud edukad või mitte. kui me panustame rohkem, on meil võimalik suurendada oma turuosa, suurendada äh, oma panust ja suurendada ja tihendada koostööd. ma ei tahakski rohkem äh, sissejuhatavateks märkusteks aega raisata ja kui vaja, siis hiljem olen valmis jätkama. suur tänu, ütleb härra esimees. Stefanos Sannino, palun. Grazie, president e grazie anche. suur tänu, härra esimees. ka mina tänan teid äh, ja teie kolleege südamlikult nende märkuste eest, mis tehti. eriti selle eest, et te siin ka väga äh, uuenduslikke aspekte välja tõite. eriti just liitumiseelse abi osas. nüüd küsimused, äh, mida esitas härra Vigenin. nimelt äh, kriteeriumid, äh, põhipunktid, tegemist on täpselt äh, ähm, selle ühe kõige tähtsama aspektiga, millega me tegeleme. nagu te teate, et äh, peatükkides kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, kus tuuakse välja inimõigused, õigusriik ja stabiilsus, need on tõesti meie põhilised äh, valdkonnad, millest läbirääkimisi alustada ja äh, kui hakatakse läbirääkimisi pidama kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikidega, siis on need küsimused, millest tuleb arust-, äh, millest tuleb alustada. tegemist on tõesti kõige tähtsama poliitika valdkonnaga, millega tuleb rohkem ka institutsioon, institutsioonilist raamistikku toetada, seda eriti Lääne-Balkani riikide puhul. üks nõrkumis mis esimeses määruses välja tuli, on täpselt see toetus, mida antakse institutsioonide ülesehitamiseks, nende institutsioonide ülesehitamiseks, mis peaksid siis äh, tõuke maaelu äh, fondide äh, vahenditega tegelema ka õigusriigi põhimõte on väga tähtis ja me tõesti tahame hoolitseda selle eest, et kogu meie tegevuses õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine on kõige tähtsamal kohal. ja me peame hoolitsema selle eest, et abi, mida antakse, toetab ka seda õigusriigi põhimõtete toetamist. nüüd teine küsimus äh, poliitika valdkondade kohta. me üritasime lõpetada erinevatel meetmetel vahet tegemist, nii nagu seda siiamaani tehti, ja olla paindlikumad. me tahame hoolitseda selle eest, et me ei hakkaks nüüd ähm, kõiki ühe vitsaga lööma, vaid meil on vaja tõesti erinevat lähenemist, tuleb vaadata iga riigi erivajadusi ja võimalusi. ning meil on võimalik vaadata ka erinevaid astmeid äh, liitumisläbirääkimiste jooksul. selleks, et me saaksime tõesti anda ähm, adekvaatse segu abimeetmetest, äh, mida riigil on vaja. me üritasime äh, välja tulla ka sellest nii-öelda kaitsepositsiooni kasutamisest ja me üritame välja töötada selge strateegia äh, Lääne-Balkani riikide jaoks. ka poliitikate segu puhul me lähtume erivajadustest ja on täiesti selge, et sellel riigil, mis alustab liitumisrääkimisi, nagu näiteks Montenegro, et sellel riigil on teistsugused vajadused kui riigil, millega alustatakse üldse teostavus uuringut äh, nagu näiteks Kosovo. siis nüüd Euroopa Parlamendi kaasamine, ma arvan, et tegemist on küsimusega, mida tuleks vaadata laiemas kontekstis. ning komisjon vaatab ka horisontaalseid küsimusi, mis puudutavad välistegevuse meetmeid meet ma võin teile öelda, et uue komitoloogia meetme kohaselt Euroopa Parlament saab kõik äh, dokumentide eelnõud samal ajal, kui need saadetakse äh, naabruspoliitika komisjonile. võin teile ka kinnitada, et äh, volinik Füüle Euroopa Parlamendi suhete puhul ei ole meie jaoks tähtis mitte ainult juriidiline raamistik, vaid me oleme tõesti valmis äh, teile, teiega pidevalt ühenduses olema, hoolitsemaks selle eest, et Euroopa Parlament tõesti ka saaks aru otsustest, mis vastu võetakse ja nende otsuste tagamaadest. aga nagu öeldud, see on tegemist äh, vahendiga, mida peaks vaatama laiemas kontekstis, nii et ma ei tahaks sellest praegu pikemalt rääkida. suur tänu, härra esimees! suur tänu. suur tänu, suur tänu ka selle eest, et te kõneajast kinni pidasite. ja nüüd järgmisena saab sõna härra Ruudi Schauser, palun. And thank you for, for the, the opportunity for this exchange. suur tänu, suur tänu, et äh, me saame nüüd arvamust vahetada sel teemal, äh, siis äh, see pakett äh, aitab meil välja tuua kõiki meie olulisi asjaolusid, tegemist on kõikide komisjoni talituste ja välistalituse koostöös koostatud paketiga ja instrumentide vahelist koostoimet on kooskõlastatud äh, nii, et nende tegevusvaldkonnad ei kattu äh, ja igalühel on oma äh, teemavaldkonnad ja ma arvan, et see on väga oluline. räägin sellest hiljem täpsemalt, oluline on ka see, et siin on uus lihtsustamise element, ühine rakendamisraamistik, millega on kehtestatud ühesugused eeskirjad kõikide instrumentide jaoks ja seda on väga paljud meie komisjoni liikmed juba varem nõudnud, siis see pakett on väga hästi kooskõlas Lissaboni lepinguga kõik instrumendid vastavad ühele poliitikavaldkonnale Lissaboni lepingu ülesehituses ja see on väga oluline, sellepärast et äh, kogu pakett on sel moel üles ehitatud ja muudatused on tegelikult instrumentide sisesed. Äh, partnerlus, uus partnerluse rahastamisvahend on ainukene uus element, äh, aga muidu on muudatused instrumentide sisesed ja komisjoni eesmärgiks on olnud lihtsustamine, aga ka tõhustamine iga rahastamisvahendi puhul, kolleegid on juba sellele ka viitanud ja veel üks äh, tähtis asjaolu. Äh, rubriik neli ja summad äh, selles paketis on valdkond, kus on vahendeid tegelikult suurendatud, välistegevus, rubriik neli ja, ja selle, see näitab, kui oluliseks seda teemavaldkonda puudu-, peetakse. ja siis vastused ka küsimustele äh,, härra Kukani konkreetsed küsimused, ma arvan, et me peaksime seda asja esitlema ühise paketina, sellepärast et see, mida ta soovis naabrusinstrumentides, naabruspoliitika rahastamisvahendis on tegelikult kaasatud kõikidesse rahastamisvahenditesse, äh, paindlikkus, äh, kodanikuühiskonna kaasamine, parlamendi järelevalve, kõikide instrumentide puhul lähtutakse samadest põhimõtetest, nii et meie välistegevus on paremini kooskõlastatud, üsna sageli on varem olnud sellised juhtumeid, kus kasutatakse erinevaid instrumente, seda ühel ajal ja seda õigustatult ja ma arvan, et paindlikkuse küsimuse esiletoomine on siinkohal väga asjakohane. ja seda paindlikkust saab rakendada ka lähtuvalt sellest, et kõiki vahendeid ei pea ette ära määrama, äh, saab lähtuda muutuvatest oludest ja seda me oleme õppinud paindlikkusega seotud kogemustest senini äh, ja varem olid need kogemused ainult arengufondi puhul. aga nüüd me oleme laiendanud sellist lähenemist ka teistele rahastamisvahenditele. härra Mauro küsimus, ma arvan, et partnerluse rahastamisvahendite, vahendi eesmärgiks ei ole arengukoostöö rahastamisvahendit asendada iseäranis Ladina-Ameerika piirkonnas. meie e-, eesmärgiks oleks mõningate Ladina-Ameerika riikide puhul arendada uutmoodi koostööd, arengukoostöö rahastamisvahend on endiselt peamine instrument, aga uue pandearteluse rahastamisvahendi puhul on tegemist tegevustega, mis ei ole otsese arengukoostööga hõlmatud ja me saame oma koostöövõimalusi selle abil laiendada. siis eh, miks ei ole esitatud demokraatia äh, rahastamisvahendi puhul delegeeritud akte, seda tuleb vaadata üldises kontekstis, me teeme ettepaneku delegeeritud aktide kohta siis, kui me näeme ette, et rahastamisvahendite kasutamise ajal võivad prioriteedid või lähenemine tõsiselt muutuda ning seetõttu saab siis delegeeritud aktide puhul neid instrumente muuta, seetõttu on seda kasetatud, kasutatud arengukoostöö rahastamisvahendi puhul peamiselt. demokraatia ja inimõiguste rahastamisvahend on mõeldud lühiajaliste prioriteetide prioriteetide jaoks ja me ei näe, miks peaks prioriteete selle olemasolu ajal muutma kiiresti. teiste rahastamisvahendite puhul aga on see raha, see võimalus olemas. ja viimane küsimus, härra Lambsdorff, te, ma arvan, et demokratiseerimine see element on olemas peaaegu kõikides rahastamisvahendites, see ei ole demokraatia rahastamisvahendi ainupärusmaa, sellest oleks väga kahju, kui see nii oleks, sellepärast et ühinemiseelse abi rahastamisvahendi ja naabruspoliitika rahastamisvahendi ja, mm, ja demokraatia rahastamisvahendi puhul on kõik see olemas, demokraatia instrument on keskendatud, keskendub inimõigustele ja valimissüsteemile, mis on selle pärusmaaks. suur tänu, härra esimees härra Marg, teil on sõna. suur tänu, esimees. kõigepealt vastaksin proua Brandneri küsimusele, mis käsitleb äh, ISF instrumenti. ja väga hea, et ta on maininud äh, kõigis, äh, suuremat osa selle instrumendi äh, parandatud elemente, meie eesmärgiks on, et selle rahastamisvahendi puhul oleks rohkem paindlikkust ja kiirust, et suudaks kiiremini, et me suudaks kiiremini reageerida. oleme rõhutanud ka seda, et tuleb parandada pikaajalist suutlikkust, et konfliktide ärahoidmist ja rahu tagamist parandada mis puudutab äh, proua ettepanekut äh, selle kohta, et stabiliseerimise rahastamisvahendi puhul tuleks äh, loodus- ja inimpõhjustatud katastroofid välja võtta, meie arvame, et see ei peaks nii olema. tegemist võib olla sõltumatu reaktsiooni vahend, projektiga, mis ei saa, äh, mis võib selle kriisi mõjusid kõrvaldada. Äh, stabiliseerimisrahastamisvahend võib aga poliitilisi mõjusid, aga leevendada, samuti ähm, abi, äh, rehabiliteerimine, areng, äh, seda on vaja äh, kõikide konfliktide puhul ja kriiside puhul, ka looduskatastroofide puhul ja see element on väga tähtis, kui me tahame pikaajaliselt planeerida Euroopa Liidu tegevust selles valdkonnas. nii et me tahaksime, et reguleerimisala jääks nagu on. härra Mauro küsimus, mis käsitleb elemente, mida võiks veel tugevdada. et äh, meie tegevus oleks rohkem välispoliitikale suunatud, meie arvame, et praegune ettepanek on äh, hästi tasakaalustatud ja heas tasakaalus on meie rahvusvahelised eesmärgid Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia varras ja üleilmsed Äh, eesmärgid üldisemalt, äh, sealhulgas sellised väljakutsed nagu kliimamuutus, keskkond, energiavaldkond. teine eesmärk, turulepääsu parandamine ja kaubanduse edendamine Euroopa Liidu ettevõtete jaoks, see on väga oluline element, kuid see ei ole äh, möödapääsmatu element, eelmine eesmärk siiski on olulisem ja see välispoliitika dimensioon seal hulgas siis äh, Euroopa Liidu nähtavus maailmas, äh, diplomaatia, akadeemiline koostöö, haridus äh, valdkonnas, see on meie arvates tasakaalustatult käsitletud ja meie eesmärgiks on just see, et meil oleks selline välispoliitiline instrument, mida meil varem ei ole olnud äh,. Eh, Honorable Gomes tu.... proua Gomes, kaks minutit. suur tänu ja suur tänu ka komisjoni talitustele ja välistalituse esindajatele, kes andsid täiendavat infot meile. mina tegelikult ei saa aru, miks meil ei ole eh, ühist keelt kõigis nendes instrumentides miks meil ei ole ühiseid äh, rakenduseeskirju? ma arvan, et meie eesmärgiks peaks olema ühtlustamine nii palju kui vähegi on võimalik, loomulikult on mõningaid erijuhtumeid, mille puhul läbirääkimisi peetakse eraldi, kuid ma arvan, et äh, me peaksime ennekõike püüdlema ühtse paketi poole ja me peaksime ühtlustama kõike, mida on võimalik ühtlustada ja üks äh, asjaolusid, äh, mida tuleks ühtlustada, on äh, Euroopa Parlamendi kui institutsiooni roll. me arvame, et inst-, Euroopa Parlamendil peaks olema oma roll planeerimisfaasis, rakendusfaasis, nii et delegeeritud aktide küsimus on meie jaoks tähtis. ja sellise, selline lähenemine peaks olema valdav parlamendi järelevalve on tähtis ja delegeeritud aktid äh, seetõttu samuti mõningate äh, vahendite puhul on parlamendi rolli välja toodud, äh, aga see on oluline nii programmeerimisega seotud küsimuses kui ka programmeerimisvälistes küsimustes. mina usun ka, et rohkem, rohkema eest rohkem ei peaks olema mitte ainult loosung, vaid äh, praktiline reaalsus kõikide vahendite puhul. selline positiivne tingimuslikkus peaks kajastuma igal pool, me peaksime eristama valitsusi, äh, kes ei tee koostööd, äh, kelle saavutused inimõiguste ja demokraatia vallas ei paranda nendest, kes otse teevad seda, me peame me ei tohiks panna ühte patta neid, kes tõesti võitlevad äh, inimõiguste e-, edendamise eest. ja eelarve äh, valdkonnas seni tehtu on vastuolus olnud rohkem rohkem hästi põhimõttega ja mis puudutab DCI instrumenti, siis äh, kuidas on lood siis äh, EDF instrumendiga, me kasutame DCI instrumenti kõikide nende riikide puhul, kes äh, ei suuda vahe, vähendada vaesust ja kus on sotsiaalmajanduslik keskkond halvas seisus aga Euroopa Arengufond, ähm, äh, seda võiks ka eelarvestada. ja seega võiks äh, olla sellele ka demokraatlik kontroll, me teeks, peaksime tegema sellise ettepaneku, sellepärast et praegusel hetkel äh, ei hõlmata sellega riike, millega meil on erilised partnerlussuhtled. ja kõnelejal kadus mikrofon Um, ja lõpetuseks. see delegeeritud aktide küsimus, demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi puhul, kas seda tehakse, et seda tehakse kooskõlas äh, inimõiguste ja demokratiseerimise komisjoniga, mis asi, mis komisjon see selline on, mida ma, millest ma kuskilt lugesin? ja tänk veel, voorzitter. härra Madlener, jah, suur tänu, härra esimees. kas ma saan ka äkki kaks või kaks pool minutit rohkem juurde, nii nagu minu eelkõneleja, ma arvan, et see oleks kõigest aus. sellegipoolest üritan äh, lühidalt teha meil on siin suurepärased plaanid, ma ei leia, et need oleksid head, aga nad kõlavad ilusti. Need plaanid näitavad, et siin on korralikud kirjad jõuluvanale kirjutatud, miljardid, mida kavatseb Euroopa Komisjon kulutada ja praegusel hetkel käivad läbirääkimised selle üle, et Euroopa Liidu tasandil peaks vähem raha kulutama ja sellepärast tahaksingi komisjonilt ja raportöörilt teada saada, kust see raha võetakse, mingit katet ju olemas ei ole. tegemist on rahaga, mida pole olemas ja kui hakatakse siis välja töötama plaane, mis tegelikult ei ole kaetud, siis tegemist on täiesti mittemõistliku lähenemisega. ning seetõttu minu küsimus komisjonile ja parlamendile ka, kust see raha võetakse, kuidas te saate tagada selle raha olemasolu ja kust te kavatsete selle välja äh, võluda? nüüd on tulnud siin päevavalgele kiri, mille on kirjutanud kaheksa liikmesriiki. Euroopa Liit on kutsunud üles vööd koomale tõstma äh, Holland, Austria, Ühendkuningriik äh, on üritanud äh,, Rootsi ka on üritanud äh, seda teha ning Holland on näinud ette ka kärpe kaheksa miljardi euro osas ja mulle tundub, et Euroopa Komisjon peab ka nüüd harjuma mõttega, et kulutatakse vähem raha, mitte rohkem. sellepärast tundub mulle see täiesti äh, ebarealistlik lähenemine siin hakata nendest miljarditest rääkima, kuigi tegelikult neid, äh, seda raha olemas ei ole. ja veel üks soov, et rohkem raha tuleks kulutada piiride kontrollimiseks sisseränne riikidest, mis on vaesemad, uskuge mind, probleeme on niigi palju, islamism, tööpuudus, vaesus, meil tuleb tõesti need inimesed piiri peal kinni pidada, nii et need riigid, mida ma nimet-, nimetasin, need soovivad, et Frontexide ja piiride kontrollile peaks rohkem raha kulutama, aga seda ettepanekut ma siin ei kuulnud, nii et tahaksin teada, äh, kust see raha võetakse. jah, te võite mind katkestada küll, kuid eelkõneleja sai kaks minutit rohkem, nüüd hakata siin haamriga vehkima, siis kui eelkõneleja seda rääkis, siis te ei teinud. Lei ha ragione quando chiede jah, teil on õigus. kui te räägite kõneajast kinnipidamisest, see oleks ka viisakas teiste kolleegide suhtes, kes saavad ka vähem kõneaega. proua Gomes sai natukene rohkem aega, sest tema on raportöör. sellepärast näitasime talle üles rohkem austust. aga ka proua Gomesit tuleks ka tõesti üles kutsuda kõneajast kinni pidama. kiitoksia proua Jaagonsaari. suur tänu, härra esimees. proua Maria Tamanjaki alustas oma sõnavõttu väga hästi, kui ta ütles, et et siin äh, ei tohiks näppida neid asju, mis hästi toimivad, see on väga hea aluspõhimõte ja hea aluspõhimõte on ka see, et meie eesmärgiks on suurendada Euroopa Liidu väärtust ja Euroopa Liidu mõtet nii-öelda ja ma arvan, et see komisjoni analüüs on põhjalik ja hea komisjoni teatises. aga on üks asi, mille suhtes ma tunnen muret. ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et põhja dimensiooni mõte on olnud üks väga hea vahend, see, seal on äh, Läänemere küsimusi käsitletud ja tunnen muret, et kui see põhja dimensiooni rahastamisvahend äh, läheb nüüd siis äh, partnerlusrahastamisvahendi alla, siis äh, kardan ma, et selle põhjadimensiooni käsitlemiseks enam rahasid ei jätku. Euroopa Liidu Venemaa koostöö vallas on olnud üks parimaid vahendeid ja näiteks siis praegu logistiline partnerlus kan-, on kannatanud Arktika mõõtme all, kas äh, tõesti äh, ma, äh, on minu hirmul ka põhjust, et Põhjadimensiooni jaoks enam rahasid ei jätku? Grazie anche per il rispetto dei tempi, altrettanto diligente. suur tänu ja suur tänu, et te ka kõne ajast kinni pidasite. kolleeg Katsin suur tänu, räägin oma fraktsiooni nimel ning ütleksin paar sõna äh, IPA kohta või ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kohta. kui minu riik viis liitumisprotsessi lõpuni, siis äh, oli vähe neid, kes ei olnud Faare programmidest kuulnud. uued äh, sillad Äh, uute sildade külge kinnitatud sildid äh, kuulutasid Faaret äh, üliõpilaste vahetusega, aga seoses kuulutati üha Faare põht-, Faaret ja kui ma nüüd suhtlen Lääne-Balkani riikide partneritega, siis Äh, nad juhivad mu tähelepanu sellele, et Hiina poolt rahastatud projektid on nähtavamad kui Euroopa Liidu projektid, äh, hoolimata sellest, et äh, infrastruktuuri seisukohast on tegemist vähem tähtsate projektidega. ühinemiseelse abi rahastamisvahendi loomisega peame me Euroopa Liidu rahastamise ja liitumisprotsessiga seotud rahastamiste nähtavust parandama me peame tooma välja seda, kuidas selle abil parandatakse äh, liitumisriikide inimeste igapäevast elu. ühinemiseelse abi rahastamisvahend peaks parandama rahva äh, igapäevaelu, tööelu ja äh, see, seda tehes tuleks ka igale poole panna Euroopa Liidu tempel eesmärkide Äh, rahastamist tuleks jälgida väga tähelepanelikult, sellepärast et äh, paraku juhtub äh, elus sageli nii, et edusammud on ainult paberil edusammud. Thank you very much, dear colleagues. As the shadow raporteur for EPP on the Roneski Äh, olen olnud äh, ühinemiseelse abi rahastamisvahend äh, oma fraktsioonis, tahaksin tänada komisjoni esindajat, välisteenistuse esindajat nende ettekannete eest välisinstrumentide kohta ühinemiseelse abirahastamisvahendi osas arvan mina, et me peaksime keskenduma kolmele peamisele valdkonnale, meil on vaja rohkem selgust instrumendi eesmärkide ja konkreetsete mõõtmisnäitajate vahel, me peaksime ka looma side, selge sideme abisaajate edu ja rahastamisvahendite ulatuse vahel, siis järjepidevus mitte ainult ühinemiseelse abi rahastamisvahendi osas, vaid ka finantsmääruse ja rakendusreeglite osas, siis välisteenistus peaks esitama oma märkused, oma kommentaarid ka sooritusreservi loomise kohta nende puhul, kes on oma, kes on tõesti edu saavutanud, siis ma tahaksin vastust küsimusele, kuidas head sooritust halvast sooritusest eristada ja kolmandaks, kas kavatsete kasutada sihtotstarbelisi vahendeid äh, nii, et äh, lähtute protsentarvudest, mitte nominaalarvudest. kas kavatsete kasutada ka kasutada teisi näitajaid lisaks eraldistele nominaalväärtuses, et hinnata saaja riigi äh, majanduslikke näitajaid. kui te lähtute konstantsetest hindadest, siis äh, kui palju on riigi toetus kasvanud kahe tuhande kahekümnendaks aastaks? rahastamise abi suurendamine äh, suhtelise, suhtarvudes ei ole nii suur, kui teie üritate seda näidata. kolleeg Brandner kaheks minutiks, mul ei ole tegelikult kahte kommentaari vaja, ma tahtsin lihtsalt seda looduskatastroofide küsimust käsitleda. Teie vastus oli väga huvitav, te ütlesite, et äh, et äh, IFS peaks äh, põhjustega tegelema, ma ei tea, mis on looduskatastroofide põhjused või nagu algpõhjused äh, ja kui tegemist on inimpõhjustatud äh, katastroofidega, siis me teame, et nende algpõhjused on päris pikaajalise mõjuga, nii et ma ei saanud tegelikult teie selgitusest aru julgeolekuoht, mis tekib nendest katastroofidest, on minu jaoks äh, mõistlik äh, reguleerimisala osa, aga äh, põhimõtteliselt kriisi mõjud, looduskatastroofide ja inimalgatusega kriiside mõjude kaasamine, seda ma ei, seda ma küll ei saa aktsepteerida, kui oleks tegemist mingisuguse julgeolekukriisiga, julgeolekuohuga, siis, siis mõistaksin, aga teie vastus praegusel kujul ei olnud veenev kolleeg Mults. kolleeg Muunis siiski. president, soy... suur tänu, härra esimees. mina olen eelarvekomisjonis raportöör stabiliseerimise rahastamisvahendi ning demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendite osas ja siin ma räägin ka partnerluse rahastamisvahendist ja seepärast just pean väga oluliseks seda, mida mitmed sõnavõtjad juba ütlesid, nimelt et on vaja, et need vahendid äh, töötaksid ka üheskoos ja et ei oleks siin mingisuguseid eraldiseisvaid elemente äh, ja et on eraldi kriteeriumid iga vahendi jaoks. mul oleks ka mõned väga konkreetsed küsimused. esiteks, demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend Te mainisite härra Lambsdorfi nimel, et liiga vähe keskendutakse demokraatiale ja rohkem siis inimõigustele. nüüd demokraatia arendamise sihtasutus, ma tahaks olla kindel, et selle vahendi läbi ei hakata seda uut sihtasutust rahastama. edasi partnerlus rahastamisvahend lugedes komisjoni ettepanekut, siis ma saan aru, et siia vahendi alla äh, käivad ka nii-öelda äh, ekspordilaenud äh, nii-öelda, ühesõnaga, et aidata kolmandatel riikidel osta mingeid Euroopa Liidu tooteid, et kas see siis on niimoodi või mitte ja edasi stabile-, stabiliseerimisvahend, ma tegin koostööd selles osas proua partner, proua Brandneriga ja ka selle vahendi järelevalve osas enamikes küsimustes oleme me nõus, aga nüüd proua Brandner ütles, et vähemasti seitsekümmend protsenti vahenditest peaks minema ettenägematuteks kuludeks ehk siis kriisiolukordade lahendamiseks. aga mina tahaksin komisjonile öelda seda, et vähemasti kolmekümmend viit protsenti on vaja ikkagi eh, juba ette eh, nähtavateks kuludeks. vahendi ellurakendamine on osaliselt ju ka täiesti ette planeeritav. suur aitäh ja nüüd on sõna lõpetuseks härra Salafrankal suur tänu, härra esimees, ma rõõmustan selle huvitava arutelu üle, rääkides siin täna siis rahastamisvahenditest finantsraamistiku kontekstis. ühelt poolt äh, naabruspoliitika instrument ja teiselt poolt äh, arengukoostöö äh, vahend. kõigepealt naabruspoliitika rahastamisvahenditest, see more for more põhimõte, mis on siin läbiv teema üleüldse tänases arutelus, kuidas seda tegelikult ikkagi ellu rakendatakse, näiteks me näeme, et selline lähenemine ei tööta eriti siin Araabia kevade demokraatliku üleminekuprotsessi raames väga tore, et siin küll riike eristatakse, aga vaatame siin seits-, siin on seitseteist riiki, kelle sissetulekud on keskmised või madalad, kahel riigil kõrged ja üksteist riiki on Ladina-Ameerikas, mis on see piirkond, mida on alati kohaldatud, kohaldatud Euroopa Liidu poolt kõige halvemini ja siis rahalisi vahendeid siin ka eriti palju ei ole nüüd. me valmistame ette lepingu ratifitseerimist Peruu ja Kolumbiaga ja ka Ecuadoriga ja nüüd siinsamal selline rahastamisvahend on küll siin väga kohmakas samm. tegemist ei ole Ladina-Ameerika näol küll mitte kõige vaesema maajaoga, küll aga kõige suurema ebavõrdsusega maajaoga, nii et arvestagem siis selle äh, nende aspektidega ja arvestagem ka sellega, mis ohustab demokraatiat. kolmkümmend viis miljonit inimest elab vaesuses, neljakümne viiel miljonil ei ole ligipääsu sotsiaalteenustele ning kümme miljonit, vabandust, kümme nendest Ladina-Ameerika riikidest on sellised, kus ebavõrdsus inimeste vahel on kõige suurem. järgmisel aastal me koguneme Santiago's, Tšiiles ja eh, siis võib juhtuda, et nüüd me saadame välja mingid täiesti valed signaalid, sest et me lõppkokkuvõttes anname riikidele vähem vahendeid, jah, on küll eh, riigiti olukord erinev, aga vaadakem siis ikkagi, millised need tingimused seal kohapeal on. suur aitäh ja nüüd anname sõna uuesti külalistele, palun vastake küsimustele, mille kolleegid teile esindasid, esitasid ja ka minu esialgsed äh, küsimused, milliseid koostöö vahendeid äh, hakkavad kasutama välisteenistus ja komisjon ning äh, milliseid koostöövahendeid kasuta- või koostöömeetodeid kasutatakse töös teiste abiandjatega ning ka kuidas näeb välja koostöö partnerriikidega ja kõigepealt on sõna peadirektor äh, Marinak. suur tänu, härra esimees. tahaksin tänada kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid nende väga asjasse puutuvate küsimuste eest. Need annavad meile kõigile ka inspiratsiooni. kõigepealt tahaksin äh, üle kinnitada, et meie oleme teinud koostööd kõikide komisjoni kolleegidega väga konstruktiivses vaimus ja ka üksteist toetades meie tööjaotus äh, toimis väga hästi ja nii jätkab meie töö ka edasi, äh, selleks, et äh, kõik oleks ka täpselt kontrollitav. nüüd välisteenistus valmistab, vastutab nende toetuste eest, mis antakse riikidele ja ka regioonidele ning samuti strateegiadokumentide eest erinevate vahend, rahastamisvahendite osas ja teeb koostööd selles osas komisjoniga ja vastutava volinikuga ka arengukoostöö osas. nii et välisteenistus ühiselt äh, teeb ettepaneku koos vastava volinikuga volinike kolleegiumile ja ühinemisenne abi äh, seda ja nüüd äh, haldab ka edasi Defco edasi Defka vastutab ka temaatiliste programmide eest ja valmistab ja vastutab ka konkreetsete rahaliste otsuste eest. nüüd äh, oleme just nimelt välja töötamas ka äh, juhiseid järgmise abitsükli jaoks ja loomulikult edastatakse need ka Euroopa Parlamendile. nüüd äh, more for more põhimõte. ma saan aru, et selle vastu on äh, parlamendiliikmed näidanud üles suurt huvi. tegemist on lähenemisega, mis peaks kehtima kõikide nende stiimulite puhul, mida Euroopa Liit pakub, seda nii meie poliitika väljatöötamisel kui ka rahalise abi andmisel. kõrvale jääb humanitaarabi ning pagulas- ja välispiirifond ning samuti toetus kodanikuühiskonnale, nende valdkondadega tegeletakse era-, eraldi ja nii see peakski olema nüüd partnerid, kes on valmis äh, viima läbi poliitilisi reforme, siis nemad peaksid saama ka vastu, vastava tasu, äh, peaks äh, lihtsustama neile ligipääsu turule, samuti suurendama integratsiooni ja samuti lihtsustama ka kodanike liikuvust läbi viisa lihtsustamise, viisa liberaliseerimise režiimide ning ühtlasi pakkuma suuremat Euroopa Liidu poolset rahastamist rahastamist ja nüüd need partnerid, kes ei ole ellu rakendanud erilisi reforme, ei peaks saama mingeid selliseid võimalusi. ja loogiliselt ei peaks tegelikult neid, nende suhteid see mõjutama ka negatiivselt, sest et me mitte ei taha neid karistada, vaid tahame jätkata poliitilist dialoogi, et neid ikkagi julgustada astuma sellele reformi teele edasi, rahvusvahelised konventsioonid, neid kasutatakse eh, just selleks, et anda hinnang riikides toimunud arengutele. nüüd uus element on siin ka, mille osas on vaja pikaajalist vaadet ja seega kõige olulisem on anda kõikehõlmav poliitiline hinnang olukorrale iga-aastane arenguraport on siin väga tähtis ja ka teie enda panused Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendisse on väga teretulnud. edasi partnerlusest põhjapoolsete riikidega, see midagi siin ei muuda, instrumendid jäävad paika, ma ei saa küll hetkel täpselt sellest rääkida, aga võib-olla kolleegid saavad seda teha, aga igal juhul see põhjamõõde jääb ka meie prioriteetidesse sisse, nii et sellepärast ärge muretsege. proua Munnis rääkis siin ka konkreetsest rahastamisvahendist ei vabandust, selles demokraatia arendamise sihtasutuses, mida ei ole veel tegelikult äh, loodud, ei ole veel selge, millise õigusliku kuju see võtab, ma ei tahaks praegu ka sellest täpsest vormist rääkida. sidusrühmad on üldiselt nõus, et me peaksime siin ka seadma konkreetsed tingimused selleks, et sihtasutust rahastada Euroopa Liidu eelarvest ja see, kõik need tingimused tuleb ka edaspidi veel läbi vaadata ja väga tähelepanelikult. edasi uued prioriteedid ja vähem rahalisi vahendeid ja see on meie kõigi jaoks tähtis küsimus ja loomulikult me tahaksime ka teie toetust meie tööle selleks, et need vahendid, mis konkreetsetele nendele projektidele määratakse, peegeldaks ka tegelikkust me üritame teha seda, mida me tegema peame, aga selleks on meil vaja ka vajalikku rahalist toetust. suur aitäh ja ülejäänud küsimustele vastavad kolleegid. Thank you uh, kolle-. suur aitäh ja peadirektor Stefano Sannino, palun. suur tänu, ka mina vastaksin paarile küsimusele Äh, mõned küsimused puudutasid kõiki rahastamisvahendeid, aga mõned eraldi ka just äh, üheinimeseelse abi rahastamisvahendid. proua Komešile vastuseks, jah, erinevaid vahendeid, vahenditel on ka ühtsed jooned ja on ka mõningad äh, ühtsed rakendamisreeglid. ühinemiseelse abi osas on siin ka spetsiifilised kriteeriumid, mis on mõeldud vaid selle konkreetse vahendi jaoks. ja sellest räägitakse täpsemalt siis rakendusmääruses. ma võtan ka väga tõsiselt arvesse seda, millest rääkis härra Katsin, nimelt, kas meie süsteem on üldse tegelikkuses ellu rakendatav, me oleme juba pikka aega tegelikult selle nimel võidelnud, sest et äh, on tõsi, vabandust, jutt käib siiski meie äh, abi nähtavusest, et paljudes riikides on meie programme hoopis vähem näha kui teiste riikide omi. nüüd äh, meie abi spetsiifilisus, jah, sellega peab ka arvestama, me ehitame üles institutsioone, samuti toetame Äh, seda, et äh, teiste riikide institutsioone viidaks vastavusse meie äh, õigusaktidega. ja see ei ole siis selline roll, mis oleks ilmtingimata nii tohutult nähtav, aga jah, selle kallal siis peame veel tööd tegema. nüüd see EBA kaks sotsiaalmajanduslik areng ka selles osas oleme me tööd teinud ja see tõesti peaks olema ka paremini nähtav nüüd ka spetsiifilised eesmärgid selleks, et meie töö oleks tõesti nähtavam, on kindlasti siin vajalikud. nüüd mõningad küsimused, mis puudutavad seoseid äh, toimunud arengu ning abi andmise vahel. Äh, seda tahame me ka käsitleda uutes vahendites, meil on ka mõningad mõtted selles osas, mis puudutab tasu äh, arengu eest nii riikidele, kes on olnud eriti edukas äh, oma näit-, oma teel siis Euroopa Liidu äh, suunas, aga edasi ka tasu nii-öelda konkreetsetele sektoritele konkreetses riigis selleks, et see suurendaks konkurentsi erinevate ministrite vahel, kes meie Euroopa Liidu poolse abiga tegelevad koha peal. nüüd EBA määrus ja selle vastavus teistele õigusaktidele, siin on Äh, spetsiifilised sätted, mis on kirjas ka horisontaalses määruses ja siis ka jäävad sisse meie rakendusmäärusesse ja loomulikult üritame tagada selle, et need horisontaalsed laadi elemendid just siin kindlasti hõlmatud oleks. edasi, edasimineku üle järelevalve teostamine artiklis kaks meie määruse ettepanekus et kas on saavutatud edu konkreetsete eesmärkide saavutamisel või on liigutud edasi soovitud suunas, siin on terve rida kriteeriume, mis on määruses kirjas. nüüd head ja halvad tulemused tulenevad sellest, mida ma juba enne ütlesin, me anname hinnangu ju regulaarselt äh, arengule oma arenguraportites ja siis sellest me edasi ka juhindume. me üritame ühtlasi suurendada koostööd või tihendada koostööd abiandjatega ja näiteks Lääne-Balkanile antava abi osas teeme koostööd teiste rahvusvaheliste äh, finantsorganisatsioonidega, ka näiteks IMF-iga, Euroopa Investeerimispangaga, ja teiste organisatsioonidega ning samuti ka siseriiklike finantsasutustega, nii et eh, tahame, et meie lähenemine oleks ikkagi sisu, sidus. aitäh! suur tänu ja nüüd on sõna härra Ruudishauseril. suur tänu, härra esimees! lühidalt vastuseks mõnedele küsimustele proua Koomese küsimus rääkisite vahendite ühtlustamisest ettevalmistusfaasis ja sellepärast see oligi just ühtne baas, olid tegelikult kõik määrused täpselt samasuguse struktuuriga, samade põhimõtetega ja ka kavandamise osas on kõik samasugune ning meil on ka üks ja ainus finantsmäärus, nii et minu arvates on selles osas küll suur töö ära tehtud rakendusmääruse osas me tahaksime vältida seda, et nüüd läbirääkimistel jälle hakataks neid kuidagi üksteisest kaugemale rebima. nii et siin tõesti väga suur töö on ära tehtud. nüüd äh, arengukoostöö instrument see for, more for more põhimõte, me ei ole kunagi tegelikult pakkunud eelarvest tulevat toetust riikidele, kus see poliitiline olukord on väga kehv, ehk siis võib vaielda selle üle, et millised need head ja halvad riigid on, aga igal juhul me oleme neid siiski eh, eristanud, neid kriteeriume väga palju, võtame näiteks valimised või pressivabadus või õigusriik, korruptsioonivastane võitlus Etioopiale me ei ole andnud eelarvevahendeid, nii et äh, selle me lõpetasime ära, nii et just nimelt see on see õige näide. nüüd komisjon on alati öelnud, et ta toetab seda, et arengufond oleks seotud ka äh, eelarvevahenditega, aga see, et arengufond võtta eelarvesse sisse, see on väga äh, riskantne, ma ei tahaks sellest pikemalt rääkida. kui seda oleks tegelikult tehtud, siis see suurendaks loomulikult Arengufondi vahendeid, aga see otsus on veel vaja teha. esimees esitas ka küsimuse. eriti Arengufondi öö, osas siis peame me sellele andma ikkagi vajalikud vahendid, isegi kui see on eelarvest väljaspool, me peame seda tegema nii-öelda mitteametlikult või mitteformaalselt, sest et konkreetset õiguslikku alust selle jaoks ei ole. härra Madlener. me oleme ju selgelt öelnud ka seda, et me suurendame vahendeid ja tegevusi rubriigi neli all näiteks äh, siin, siin Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahelised suhted, ehk siis kolmandate riikide poolne oht Euroopa Liidule, arengukoostöö on olnud väga tõhus vahend selleks, et võidelda või eemaldada igasugused ohud Euroopa Liidu suhtes. nii et see võimaldab teha lõpu sellistele asjadele, mis äh, ei ole head, ühtlasi ka äh, immigratsiooniküsimustele rahastamisvahendite suunamine ja järjest kasvab siin rubriik neli, mis proua Neiski arvates on ikkagi veidi väike, nüüd kui tervet rubriigi suurendada kahekümne protsendi võrra, siis on see küll väga julge Äh, samm, äh, eelarveeksperdid arvavad ilmselt, et ka ühe-kaheprotsendiline kasv on juba päris julge samm, aga kakskümmend protsenti terve rubri-, rubriigi osas on nüüd küll väga julge ettepanek. lisaks veel siis ka Euroopa Arengufond ja härra Salafranca küsimus, me ei ole teinud mitte ettepanekut mitte rahastada koostööd Ladina-Ameerika riikidega, me vaid näitame näpuga nendele riikidele, aga heas mõttes, kus on toimunud positiivsed arengud ja nendega tahame me koostööd teha teistmoodi kui nendega, kus areng ei ole olnud veel nii suur, kellega me siiski koostööd jätkame. ja see võib tähendada seda tegelikult, et terve Ladina-Ameerika saab endiselt sama palju rahalisi vahendeid, aga lihtsalt veidi teistmoodi nii et me ei ole teinud ettepanekut äh, vähendada rahastamist Ladina-Ameerika riikidele, me oleme teinud lihtsalt ettepaneku selles osas, kuidas me nendega täpselt teha, koostööd soovime teha, sest et mõningad riigid tõesti on seal juba edasi arenenud. ja Euroopa demokraatia arendamise sihtasutus kui äh, sel, selle kasutamist piiratakse vaid naabruspoliitika riikidega, siis näitab see eh, selgelt seda, kust see rahastamis, rahastamine pea-, võib tulla, aga tegelikult eh, meie ei ole ju siin mingit rahastamisallikat paika pannud. härra Marg, viimane kõneleja. Eh, suur tänu. proua Brandneri küsimus, võib-olla ma ei väljendunud päris selgelt aga see, mida me oleme näinud, on see, et ECO ei suuda teha mõningaid asju, mida IFS suudab teha. näiteks see, mis juhtus Haitis, meil oli läbi stabiliseerimise rahastamisvahendi võimalik lahendada ebastabiilne olukord, mis tulenes looduskatastroofist, nii et see täiendab seda, mida ECO läbi saab teha. ja see ongi just see õige sõnum vastuseks proua Munnisele. jah, need erinevused äh, kasutamise osas on juba täiesti olemas, et äh, kuhu tuleks või kui palju, mitu protsenti tuleks suunata stabiliseerimisrahastamisvahendisse või mujale. meie arvates peaks olema vähemalt kuuskümmend viis protsenti, siis sellest läheks äh, kriisiolukordade lahendamisele, see oleks hea samm edasi, see võimaldaks pakkuda viima-, piisavalt raha ka kahele teisele eesmärgile, ehk siis konfliktide ennetamine ja valmisolek kriisi olukordadeks, aga loomulikult me oleme valmis seda ka arutama, arutelud sel teemal kindlasti ka tekivad. nüüd lõpetuseks vastuseks küsimusele, Äh, mida saaks teha partnerluse rahastamisvahend ekspordikrediidi osas, ei no sellised me eesmärgid küll ei ole, me pigem tahaksime lihtsustada turule ligipääsu Euroopa ettevõtetele. see võimaldaks ka kaubandusbarjääre eemaldada ning luua selliseid programme, mis võimaldavad meie ettevõtetel ületada igasugused tõkked, nii et see on see põhiline element siin partnerluse rahastamisvahendis. suur aitäh nende väga tehniliste, täielike ja kõikehõlmavate sõnavõttude eest, suur aitäh tõepoolest ja tahaksin teile meelde tuletada, et viiendaks juuniks kella kaheteistkümneks peab esitama muudatusettepanekud. ma ei usu, et siin rohkem sõnasoove on, nii et suur aitäh teile kõigile. Grazie, arrivederci. E Colleghi, l'ultimo passo. Vi prego silen-. kolleegid, meie koosoleku viimane osa. Läheme edasi ja meie päevakorra viimane punkt on elektrooniline hääletus. Ladina-Ameerikaga tehtava arengukoostöö uuendamise küsimustes. ja arvamuse koostaja on meie kolleeg proua Andrek Jeene. kas teil on hääletuskaardid kaasas? sellisel juhul muudatusettepanek number üks. koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, vastu võetud muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, vastu, vastu tagasi lükatud, muudatusettepanek, suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number neli, kes on poolt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 erapooletud, vastu võetud üksteist. vabandust, see langeb ära. ka kaheteistkümnes langeb ära kolmteist. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek number kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek number seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek number kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist, see langeb ära. seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist. suulise muudatusettepaneku, ettepanek proua Andrikienelt, suur tänu, ütleb proua Andrikien, Andrikiene, mul on suuline muudatusettepanek ja tekst äh, kõlaks siis järgmiselt, äh, kutsub äh, asepresidenti, kõrget esindajat üles konsulteerima ja äh, andma aru Euroopa Parlamendile ja inimõiguste dialoogu küsimustes. kas kellelgi on midagi selle vastu? Salafranca? ei ole, siis hääletame kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame arvamuse projekti, noh, kes on poolt, vastu. Äh, vabandust, äh, lõpphääletus on elektrooniline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud, suur tänu teile. It was a speed vote, isn't it? kiirhääletus, eks ole.